Bien, j'invite chacun à reprendre sa place. La séance palun äh, võtke istet, jätkame oma tööd. ma ei hakka siin üle kordama kõiki asju, ma ei hakka kordama üle seda, ma ütlesin meie äh, koosoleku alguses, teise paneeli kõnelejad olid sel ajal juba kohal, nüüd on meil kohal kuue ettevõtte esindajad, väga erinevatest sektoritest pärit ettevõtted suur tänu, et tulite täna siia meie juurde ja olete valmis vastama meie kolleegide küsimustele. Philip Morris, IKEA, Coca-Cola, Walt Disney Company, McDonalds, Anheuser-Busch, InBev. nii nagu me tegime esimese paneeli ajal, annan kõikidele esindajatele sõna nendest ettevõtetest ja ettevõtted saavad tutvustada end viie minuti jooksul maksimaalselt ja seejärel toimub vastamine küsimustele. kõigepealt härra Werner Schuster, kes on maksuala asepresident Philip Morris Internationalis. lugupeetud esimees, austatud komisjoni liikmed, me täname teid selle kutse eest ja ootame põnevusega meie arvamuste vahetust. aga räägiksin teile paari sõnaga kõigepealt meie ettevõttest. meie ettevõte on Ameerika Ühendriigi ettevõte, mis on Ameerika börs, Ameerika Ühendriikide börsil, me oleme maailma juhtiv tubakaettevõte, meil on kuus viieteistkümnest margist, mar-, maailma tähtsamast margist, Marlboro sealhulgas, meil on kahe, üle kaheksakümne kahe tuhande ettevõtte, me räägime üle kaheksakümne keele ja tegutseme üle kogu kogu maailma, meil on viiskümmend vabrikut kogu maailmas. Euroopas on meil umbes kaksteist tuhat töötajat, kes töötavad kas ühes meie kümnest vabrikust või tegelevad müügitegevusega või teise teeninduse tegevusega praktiliselt kõikides Euroopa Liidu liikmesriikidest. eelmisel aastal oli meil viissada miljardit eurot investeeringuid Bolognasse, meie uus äh, tootmiskeskus. Äh, me tahaksime Äh, keskenduda äh, sellistele tubakatoodetele, mis on äh, tervisele vähem kahjulikud. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli meie kasum kaheksakümmend miljardit dollarit ja maksueelsed tulud olid kümme koma kuus miljardit dollarit ja maksame viiskümmend miljardit dollarit aktsiisi ja kolm koma kuus miljardit dollarit ettevõtte tulumaksu kakskümmend üheksa koma üks protsenti on meie maksumäär kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja meie aastaaruanne on teile kättesaadav olnud. mis puudutab makse, siis meie maksu äh, seisukohad on järgmised, me peame kinni eeskirjadest, kohalikest eeskirjadest, sätetest, ettevõtte otsused, äh, otsuste eesmärgiks ei ole maksudest kõrvale hoida, meie äh, maksame makse, kuid ettevõtte äritegevus on meie jaoks kõige tähtsam, maksame oma tegevusest maksu igas liikmes, igas riigis me oleme maksu Äh, ametitega avatud. me ei tegele agressiivse maksuplaneerimisega ja meil ei ole mingisuguseid äh, maksustruktuure paigas, me ei, äh, meil ei ole võltsettevõtteid ja me oleme nõus sellega, et äriühingute maksupraktika on muutunud selliseks, et kõik on, et väga palju on ettenägematud, kus on vähegi võimalik, püüame me Äh, saada kindlaid äh, lahendusi Maksuametitelt. meie kogemused on sellised, et maksu oma kindluse mitte ainult meie jaoks, vaid ka Maksuameti võimude jaoks äh, endale. maksuotsused ei ole ainus moodus läbipaistvuse tagamiseks Itaalias. me loodame, et me oleme võrdleva vastavusprogrammi osalised. see on Maksuametiga koostöös koostatud programm, mille laadses me osaleme ka Austraalias. Need on näited selle kohta, kus läbipaistvad suhted Maksuameti võimudega annavad, aitavad kaasa kindlustunde tekkimisele. selle komisjoni äh, mure seoses läbipaistvuse puudusega ja, ja keeruliste maksuplaneerimistega on õigustatud, need on küsimused, millega saab tegeleda valitsuse tasandil, aga selle komisjoni soovitusel on meie, esitame ka oma seisukohad, me toetame OECD äh, maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise soovitusi ja praegusel hetkel on probleemiks see, et äh, liikmesriik, äh, riikides üle kogu maailma on süsteemid erinevad, topeltmaksustamise oht suureneb ja eriti mitme hargmaiste ettevõtete jaoks. me toetame Euroopa Liidu äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi mõtet, aga meil peaks olema ühtne Euroopa Liidu maksumäär, oleme nõus komisjoni ettepanekuga kohustusliku info vahetamise kohta maksuotsuste küsimuses, me ei ole OECD riigipõhise äh, Äh, aruandluse vastu, me oleme paljude teie soovitustega nõus, mis puudutab läbipaistvust, siis oleme põhimõtteliselt äh, paljude teie ettepanekutega nõus ja ka sisuliselt oleme samuti nõus ka OECD äh, soovitustega maksustamine peaks olema läbipaistev ja ka maksuametite vaheline läbipaistvus on oluline, oleme valmis vastama kõikidele teie küsimustele, aitäh! suur tänu! Philip Morris Internationali asepresident, äh, panin kõrva taha selle, et teie toetate mitte ainult äh, Euroopa Liidu ühist maksumäära ja äriühingu tulumaksu ühtset konsolideeritud maksubaasi, vaid äh, jah, nagu ütlesin, ka ühtset maksumäära kogu Euroopa Liidus, see kindlasti põhjustab küsimusi meie liikmete seas. ja nüüd annan sõna IKEA esindajatele ma võib-olla oleksin pidanud tegema seda küll meie vooru alguses, aga ütlen, et äh, meie esinejate arv äh, ja järjekord on kronoloogiline, kes meile vastas esimesena, on saanud sõna ka esimesena. Äh, Google vastus tuli esimesena, seetõttu nemad rääkisid kõigepealt ja selles kronoloogilises järjekorras nüüd siis äh, esineb meie ees Krister Matson, kes on pärit IKEA grupist ja nüüd on temal sõnum. palun härra esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu kutse eest äh, ja meie ettevõttele. enne kui ma räägiksin teile maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise tegevuskavast ning äriühingu tulumaksu ühtsest konsolideeritud maksubaasist, räägiksin natuke ka meie grupist. meie IKEA grupp äh, on aktiivne neljakümnel turul, me tegeleme turustamise, tootmisega ja nii edasi, meil on umbes sada nelikümmend seitse äh, tuhat töötajat kogu maailmas, mis puudutab makse, siis me maksame umbes kaheksasada miljonit eurot äh, ettevõtte maksu üle kogu maailmas ja see on võrdne umbes äh, um, umbes kahekümne protsendilise maksumääraga, ettevõtte maksumääraga. Äh, umbes äh, üks koma viis miljardit eurot maksame kokkumakse, mis on äh, umbes kolmkümmend üks protsenti meie tulust enne maksustamist. IKEA grupil on frantsiisiõigus kahekümne kaheksa riigis IKEA poodideks, see on kõige suurem frantsiisiõigus, lisaks sellele on veel kaheteistkümnel teisel frantsiisirühmal õigus IKEA kauplusi pidada kahekümnel turul ja meie holdingettevõte ja paljud juhtimisstruktuurid on Hollandis, IKEA grupis meil ei ole Luksemburgis mingisuguseid tütarettevõtteid. IKEA grupp on täielikult ähm, Hollandi äh, põhine ja Hollandi õigussüsteemis saab kasutada vahendeid ainult grupisiseseks investeeringuteks või donatsioonideks. paar sõna ka meie frantsiisisüsteemi ajaloo kohta. erinevate IKEA ettevõtete asutaja tahtis IKEA brändi ja kontseptsiooni toetada ja kaheksakümnendatel loodigi frantsiisisüsteem jaesüsteem löödi siis lahku IKEA kontseptsiooni ja äh, kaubamärgi juurest, et tagada äh, frantsiisiettevõtete edu. ja mõnikord äh, aetakse meid sassi Inte IKEA grupiga, mina esindan IKEA gruppi Äh, IKEA kontseptsiooni äh, omanik on tegelikult IKEA, äh, Inte IKEA grupp ja meie oleme frantsiisi grupp. ja holding ettevõte on, on Luksemburgis. Inte IKEA grupp ja IKEA grupp on kaks erinevat ettevõtterühma erinevate omanikega ja ja Äh, endisel omanikul ei ole äh, osalust äh, üheski ettevõttes, mis puudutab ülemaailmset maksusüsteemi, siis rõhutaksin, et ühtlustamise vajadus on olemas rahvusvahelisel tasandil. seetõttu tervitame me maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise tegevuskava ning tervitame võimalust teiega arvamusi vahetada Äh, maksubaasi kahanemise kasumi ümberpaigutamise tegevuskava edu sõltub meie erinevatest teguritest. kõigepealt on oluline see, et meil oleks sünkroniseeritud järjepidev äh, rakendamine ning äh, liikme, riikide õigustiku kohandamine, samuti tuleb tuua sisse kohustuslik lepitusmenetlus kõikidesse OECD riikidesse ähm, ja see peaks käsitlema topeltmaksustamist. kolmandaks, Pepsi soovituste rakendamine peab olema tõhus, et sellega ei kaasneks ebavajalikku bürokraatlikku koormat. ja lõpetuseks, Euroopa on meie IKEA grupile üks suuremaid turgi umbes, umbes seitsekümmend protsenti meie müügitegevusest on Euroopas, sada nelikümmend tuhat töötajat on siin ja kuuskümmend protsenti meie toodetest müüakse Euroopasse. meie oleme valmis oma tege-, äritegevust Euroopas edasi arendama, aga meil on vaja pikaajalist stabiilsust, see on sellise ettevõtte jaoks nagu meie ettevõte väga oluline, kui me tahame investeeringuid planeerida. seetõttu tervitame kõiki pingutusi ühiste lahenduste leidmisel ning hindame kõrgelt teie seni tehtud tööd. suur tänu tähelepanu eest ning ootan põnevusega arutelu, aitäh! suur tänu, härra direktor ja nüüd annaksin ma sõna üle härra Robert Jordanile, kes on ähm, ühtse maksunõukogu aseesimees Coca-Cola ettevõttes. suur tänu, esimees, äh, suur tänu küllakutse eest, ma olen Coca-Cola ettevõtte nõunik Atlantas, äh, Georgia osariigis oleme me registreeritud Ameerika Ühendriikides, olen kakskümmend üks aastat töötanud seal. nüüd kõigepealt natukene taustaks teile Coca-Cola ettevõtte ja meie villimissüsteemist. Coca-Cola ettevõte pärineb tuhande kaheksasaja kaheksakümne seitsmendast aastast, kui Coca-Cola Atlantas Georgia osariigis äh, esimest korda toodeti ja seal on ka meie korporatiivpeakorter praegu, me oleme ülemaailmne ettevõte, äh, me aga tegutseme nii-öelda kohapeal kõikjal, kus me oma toodet müüme. kaheksakümmend üks protsenti meie jookidest müüakse väljaspool Euroopa äh,, Ameerika Ühendriike Euroopas Prantsusmaal avust, alustasime kõigepealt tuhande üheksasaja üheksateistkümnendal aastal Euroopa Liidus pudeldame me üle kuuesaja toote kaheksakümne neljandas, kaheksakümne neljas tehases ja me, meie anname tööd kuuesajale tuhandele inimesele ka väga väik-, inimesele ka väga paljudele VKE-dele. juba peaaegu sada aastat oleme me investeerinud majanduskasvu töökohtadesse ja kohalikesse kogukondadesse üle terve Euroopa. Coca-Cola süsteemi tugevus, mis hõlmab siis meie ettevõtete üle kahesaja viiekümne pudeldamisettevõtte üle terve maailma, kes on meie partnerid, annavad meile võimaluse globaalsel tasandil tegutseda, aga kaotamata kaotada silmist kohalikku piirkonda. Coca-Cola ettevõte on ühtne ettevõte, kuid enamus meie partnereid, kes tegelevad Coca-Cola pudeldamisega, on iseseisvad ettevõtted ja meie partnerid kõik maksavad äh, vastavalt maksuseadusele maksusid, ka meie ettevõte, maksame väga palju makse, tulumaksu äh,, Äh, maksu palkade pealt, aktsiisimaksu, tollimakse ja nii edasi. nii nagu me kahe tuhande neljateistkümnenda aasta majandusanalüüsis ka oleme välja toonud, maksime me umbes kaks koma kaks USA dolla-, miljardit dollarit üle terve maailma tulumaks, ettevõtte tulumaksuna. ja see tähendab seda et, et kakskümmend kolm koma kuus protsenti oli meie maksumäär, see vastab OECD keskmisele me lugesime oecd raporti suure huviga läbi ja tervitame võimalust oma seisukohti jagada teiega nendes väga olulistes küsimustes nii nagu teie küllakutses on äh, kirjas, äh, pidime me keskenduma kõigepealt äh, PEP süsteemile ja, ja äriühingu tulumaksu ühtsele konsolideeritud maksubaasi küsimustele, ma tean, et CCCTB ehk selle konsolideeritud maksubaasi poolt on see komisjon ka olnud. Coca-Cola on PEPS protsessis olnud kaasatud läbi terve rea organisatsiooni, me toetame seda väga olulist OECD algatust. kui seda põhimõttekindlalt äh, õigusriigi põhimõtetest kinni pidades ellu viiakse, siis äh, tagab see kindlasti usalduse äh, ka äh, ettevõtete seas. meie toodet müüakse üle kahesaja riigi ja me toetame igasuguseid jõupingutusi selleks, et tagada maksude osas kindlus ja ette ennustatavus. ettevõtted ja maksuametid lõikaksid palju kasu sellest, kui põhimõtted oleksid ühtsed, mis selgitaksid selle, millised tegevused lisaväärtust tekitavad. ja siis me saaksime kokku leppida, milline on kohane tasu ettevõtetele, kes tegutsevad ähm, kapitali, äh, toodavad ja, ja risk, riske võtavad ja lisaks BEPS meetmetele on väga oluline see, et kujundataks välja väga selge fokusseeritud raamistik mis puudutaks siis konkreetselt OECD soovituste elluviimist ja järgimist, see oleks järjepidev lähenemine ja aitaks luua konsensuse valitsuste vahel ja tagada maksutulu kõikidele riikidele. meil on vaja selgeid selgitusi, definitsioone mõistetele, sellepärast et muidu jätab see väga palju liikumisruumi üksikisikutele ja maksuametitele ja see tekitab maksumaksjate ja riikide vahel ja riikide sees probleeme ja see omakorda tähendab seda, et meil on vaja konkreetseid vaidluste lahendamise süsteeme, kohustuslikku siduvat äh, vahendustegevust, mis aitaks kiirelt tuua lahendused. nüüd rääkides CCTB-st, meie toetame igasuguseid algatusi, mille eesmärgiks on keerukuse ja bürokraatia vähendamise ja millega toodaks sisse ette ennustatavuse cctb juurutamine selliste põhimõtete alusel tähendab tähendaks aga seda et valitsused peavad tegema koostööd teineteisega maksubaasi harmoneerimiseks loomulikult on väga palju probleeme sealhulgas see et millised faktorid tuleb arvesse võtta see võib olla erinevates ärisektorites erinevad nii nagu teie raport ka ütleb peps algatus ja cctb on mõlemad väga ambitsioonikad eesmärgid ja see, kas need eesmärgid saavutatakse, sõltuvad sellest, mida teevad maksuametid, äriringkonnad ja kodanikuühiskond. suur tänu, et andsite meile võimaluse täna siin olulisel arutelul oma sõna sekka öelda. suur tänu, härra asepresident. Walt Disney ettevõttest on kohale tulnud härra John Stowell, kes on ähm, asepresident härra esimees, austatud komisjoni liikmed, suur tänu, et kutsusite Walt Disney ettevõtte täna ka sellele kuulamisele, on väga hea võimal-, hea meel selle üle, et me saame oma seisukohti avaldada ülemaailmse maksupoliitika kohta ja eriti, mis puudutab siis hiljutisi OECD peps algatust ja hiljuti uuesti esitatud ettepanekut äriühingu tulumaksu ühtse kolideeritud maksubaasi kohta euroopas meie oleme ülemaailmne ettevõte meil on väga palju tegevussuundi üle terve maailma ja sellepärast me teame kui oluline on kindel maksupoliitika ja õiglane maksude haldus investeeringute ja majanduskasvu äh, potentsiaal äh, saab äh, palju juurde sellest, kui maksumaksjad saavad aru, milline on maksuseadus riigis, kus nad tegutsevad. me mõtleme siin sellistele küsimustele nagu kas ettevõtte tegutsemine äh, läheb maksu alla selles küsimuses äh, ja kuidas arvutatakse siis nende poolt makstav maks ja lisaks sellele on väga oluline nii maksumaksjale kui ka valitsustele see, et oleks võimalus maksuvaidluseid lahendada õiglaselt kiiresti ja erapooletult. lisaks sellele me toetame ka seda, et tehtaks koostööd valitsustega selleks, et lihtsustada ja, ja selgitada maksusüsteemide omavahelist äh, suhet ja selles mõttes on äh, paljud ootavad olnud meie jaoks OSCD äh, Äh, sammud, eriti mis puudutab siis Pepsi ehk maksubaasi ähm, kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise süsteemi ja toetame seda, et jõutakse lihtsama süsteemi jaoks äh, selleks, et ühtset konsolideeritud äh, äriühingu tulumaksu maksubaasi arvutada, välja arvutada ja me ei arva, et meie maksumäär otseselt muutuks Pepsi või CCCTB kasutuselevõtuga seda peaasjalikult sellepärast, et äh, meie tulud äh, tegelikult toodetakse konkreetselt seal, kus toimub meie tegevus ja arvestades seda, et meil on väga palju ähm, tegutsemissuuni, väga suun-, suundasid väga kõrgete, äh, kõrge maksumääraga riikides, maksame üsna palju maksu USA ettevõttena on äh, meil kohustus maksta ettevõtte tulumaksu kolmkümmend viis protsenti, aga tegelikult äh, on see kuskil kolmekümne kuue, kolmekümne seitsme äh, protsendi peal, kui me arvestame nii riigi kui ka kohaliku tasandi makse. see on maailmas üks kõige kõrgemaid maksumäärasid. ja lisaks meie ülemaailmse taksu, ülemaailmsel taksusüsteem, maksusüsteemile on kõik meie tulud maksustatavad Ameerika Ühendriikides ja öö, äh, välistulud lähevad maksu alla mõnikord isegi veel enne seda, kui äh, raha kui selline jõuab nendest tehingutest äh, Ühendriikidesse ja see läheb, see on täiesti erinev Euroopa süsteemist. selle aasta septembris sai meie majandusaasta läbi kolmteist koma kaheksa miljardit eurot enne maksustamist ja selle pealt maksime me siis nõks üle viie miljardi öö, Äh, dollari äh, tulumaksu, see on kolmkümmend kuus protsenti meie tuludest. kolme-viie aasta lõikes on meie äh, tegelik maksumäär olnud kusagil kolmkümmend neli protsenti, arvestades meie ettevõtte suurust maksame me lisaks üsna suurele summale tulumaksule ka Äh, panustame ka kohalikku majandustegevusse ja me maksame ja kogume kokku äh, üsna palju ka äh, kaudseid makse, näiteks nagu müügimaks või tarb-, tarbimismaks. lisaks sellele me toetame ka positiivseid suhteid maksuametite ja riikidega, selle aluseks on aga õiglus, läbipaistvus ja usaldus ja kui võimalik, astume me tavaliselt proaktiivseid samme selleks, et ebakindluseid eemaldada, mitte ei oota seda, et tekib maksuvaidlus. kui ja ei taha maksuvaidlusi liikmesriikidega, riikidega ka selles osas, millisel riigil on õigus meid maksustada. ja loomulikult äh, seega me toetame seda, et maksustamise otsused oleksid kehtivad äh, kõikjal, see oleks äh, tõhusaks abivahendiks nii riikidele kui ka ettevõtetele. toetame aga ka teisi meetmeid, näiteks kui on maksuseadustes ebakindlust, peaks olema suunised, pragmaatilisi safe harboreid peaks kasutama, lisaks sellele peaks olema kohustuslik äh, arbitraaž ja, ja kiiresti tuleks lahendada kõikvõimalikud maksuvaidlused. sellised algused ait, äh,, sammud aitaksid oluliselt parandada maksude äh, Ehm, võrd-, äh, õiglust. suur tänu, et mind ära kuulasite ja olen valmis vastama teie küsimustele, kui neid peaks esinema. suur tänu ja annaksin nüüd sõna proua äh, Irene Yatesile, kes on McDonaldsi maksuosakonna asepresident. suur tänu! McDonaldsist olen siis mina, minu nimi on Irene Yates, suur tänu, et meid siia kutsusite, meil on väga hea meel jagada teiega oma seisukohti OECD, Pepsi ja ZZZTB ettepanekute kohta ja lubage natukene anda siis taustinfot McDonaldsi kohta. Euroopas tegutseme kolmekümne üheksas riigis, sealhulgas kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, meil on üle kaheksa tuhande restorani, viisteist miljonit eh, eh, klienti on meil Euroopas igal päeval ja eh, värbame siis üle neljasaja kahekümne tuhande inimese läbi meie frantsiisettevõtte ja ole, ostame enamuse oma toormaterjalist Euroopast. me oleme teistsugune ettevõte kui teised armasid ettevõtted, me oleme frantsiisettevõtetele baseerub ettevõte. kolm neljandikku meie ettevõtetest Euroopas on tegelikult frantsiisettevõtmised, kes on siis äh, sõlt-, iseseisvad äh, äri, ärid ja me aitame siis nendel üles ehitada äh, oma äri aastate vältel, meil on litsents, litsenseerimissüsteem ja McDonalds siis toetab neid. natukene meie maksudest ja sellest, palju me maksu maksame. McDonalds maksab väga suurt osa, väga suure summa Äh, tulumaks üle Euroopa, lisaks sellele kinnisvaramaks ja sotsiaalmaksud ning lisaks sellele frantsiisid ka äh, väga paljud meie ettevõtetest Euroopas on, äh, nende peakorterid on nendes riikides, kus nad tegutsevad. kahe tuhande kümnendast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani maksid McDonaldsi ettevõtted rohkem kui kaks koma üks miljard eurot lihtsalt tulumaksuna Euroopa Liidus maksumäär sellel vahe, selles vahemikus oli peaaegu kakskümmend seitse protsenti, toon kaks konkreetset näidet riikidest. Ühendkuningriigis aastal kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kolmteist maksis McDonalds ettevõte kakssada kakskümmend viis eh, miljonit eh, naela, seda enne seda, kui eh, võeti maha frantsiisettevõtete maksud. kui me nemad sinna juurde arvame, siis McDonalds kokku maksis üle miljardi euro tulumaksuna ja seega me maksame eh, ja arvame, et peamegi maksma üsna palju makse Euroopas nüüd eh, mis puudutab meie ettevõtete ülesehitust eh, nii nagu väga paljudes teisteski frantsiissüsteemides on meil litsenseerimissüsteem frantsiisettevõtetele. McDonaldsi sõltumatud frantsiisid on alati maksnud äh, McDonaldsi äh, omandi eest äh, nii-öelda renditasu, see annab meile võimaluse investeerida inno-, in, investeerida oma ettevõttesse, innovatsiooni ja nii edasi. ja OSCD meetodeid oleme me kasutanud protsent, mille me maksame, on õiglane ja see vastab äh, turu nõuet, äh, põhimõtetele. me tahame alguses peale küll selgelt välja öelda, et maksu äh, valdkond on väga keeruline ja teie Eh, komisjoni raportis on meie meelest väga vaieldav summa toodud välja meie ettevõttega seoses. Pepsi ja CCCB küsimused nüüd, eh, selgus on meie ettevõtte jaoks ülioluline. mis puudutab maksustamist, siis uute rahvusvaheliste õiguste ja suuniste sissetoomine aitaks luua eh, selgema, lihtsama ja järjepidevama rahvusvahelise maksusüsteemi ja see on väga oluline protsess ka selleks, et hargmaistel ettevõtetel, rahvusvahelistel ettevõtetel oleks kindlus äh, maksuküsimuste osas. me tahaksime, et maksulahendid oleksid äh, püsivad ka ajas ja me eh, tahame eemaldada ebaselguse aga sellele eelduseks on see, et ärisaladusi ei toodaks avalikkuse ette. McDonalds arvab samuti, et süsteem tuleks läbi viia, aga me oleme mures sellepärast, et liikmesriigid hakkaksid ühepoolselt äh, võtma samme ja et seda ei rakendata holistlikult, seda süsteemi. tuleb keskenduda koordineerimisele ka vaidluste lahendamise jaoks äh, liikmesriikide vahel. eesmärgiks peaks olema mm, eemaldada kaubandustõkked McDonaldsi väärt-, väärtustab äh, järjepidevust ja õiguskindlust uue seadusandluse puhul. see annaks meie ettevõttele võimaluse jätkuvalt kasvada ja maksta õiglast äh, maksu äh, nendes riikides, kus me tegutseme nii Euroopas kui ka maailmas laiemalt, aitäh! Merci, madame! aitäh! ja lõpetuseks annaksin sõna ka härra Malt Loanile, kes esitab Anheuser-Busch InBevi lugupeetud president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad, aitäh kutse eest sellele tänasele olulisele koosolekule, kus me arutame äriühingu tulumaksu ühtset konsolideeritud maksebaasi ja maksubaasi kahanemist ja kasumi ümberpaigutamist. ma jätkaksin inglise keeles. minu nimi on Marta Lõuan ja ma vastutan eh, ettevõtlusküsimuste eest AB InBevis. see tähendab, et eh, ma tegelen ka oluliste küsimustega Euroopa ja rahvusvahelises poliitikas, sealhulgas ka maksupoliitikaga AB InBev tervitab äh, maksustamise alase erikomisjoni ettepanekuid. me leiame, et sellel komisjonil on väga oluline roll selleks, et sünniks parem ettevõtete tulumaksusüsteem Euroopa Liidus ja me loodame, et tänased arutelud annavad sellesse arut-, eesmärki oma panuse kõigepealt aga natuke taustinfot AB InBevi kohta. AB InBev on äh, juhtiv õlletootja, kelle peakorter asub Löövenis Brüsseli lähedal Eh, sellised kaubamärgid nagu Stella Artois ja Leffe eh, eh, rajanevad Belgia õllepruulimistraditsioonidele ja meie pärand ulatub tagasi seitsesada aastat. meie peakorter asub endiselt sellel ajaloolisel paigal, kus Stella Artois esmakordselt pruuliti me hiljuti teatasime, et investeerime viiskümmend viis miljonit eurot oma Lööveni tehasesse selleks, et tugevdada oma tootmist ja viia Stella Artois veel paljudesse muu, teistesse maailma paikadesse. nüüd natukene ettevõtte tegevust ehm, me tegutseme kahekümne viies riigis ja meie palgal on ligemale sada viiskümmend viis tuhat inimest kogu maailmas. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tulu kogu maailmas oli üle neljakümne kolme miljardi euro me maksame makse nendes riikides, kus tegutseme. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal maksime umbes neliteist koma viis miljardit eurot kogu maailmas maksudena, sealhulgas siis kaks koma kaks miljardit eurot tulumaksu Eh, täpsem info on meie ettevõtte veebilehel ja samuti meie Euroopa Liidu poliitilises blogis www.ab-inbev.eu eh, aga nüüd räägiksin siis maksupoliitika küsimustest, kõigepealt CCCTB ja siis PEPS. me toetame komisjoni seisukohti äriühingu tulumaksu ühtse konsulteeritud maksubaasi osas, me leiame, et selline süsteem peaks rajanema kolmele sambale, kõigepealt lihtsus, meil on vaja lihtsustatud ettevõtte tulumaksusüsteemi, mis vähendab halduskoormust. see koormus on Euroopas praegu väga suur, teiseks on vaja õiguskindlust nii ettevõtetele kui ka maksuametitele ja kolmandaks, meil on vaja stabiilsust selleks, et ettevõtted saaksid pikemas perspektiivis plaane teha. meie usume, et CCCTB äh, aitab Euroopas need põhimõtted ellu rakendada ja niimoodi äh, soodustab see ettevõtteid Euroopasse rohkem investeerima, töökohti luuma ning edendab Euroopa majanduse, majanduskasvu ja konkurentsivõimet ABINBEV tervitab iseäranis eh, erikomisjoni üleskuvet eh, tõhusaks vaidluste lahendamise mehhanismiks, et lahendada topeltmaksustamise küsimuse. hetkel kulub sellesse küsimuse lahendamiseks kaheksa aastat ja paljud eh, vaidlused jäävadki lahendamata ettevõtte tulumaksupoliitika läbivaatamine selles osas peaks olema prioriteediks Äh, loomulikult äh, kogu maailmas tegutseva ettevõttena vajame me lihtsaid, selgeid ja stabiilseid maksusüsteeme mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kogu maailmas ja PEPS saab siin anda väga olulise panuse. arvestades seda, et äh, PEPS-i meetmed võimaldavad paindlikud siis on nende järjekindel ellurakendamine mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kogu maailmas äärmiselt oluline tuleb tagada äh, ülejäänud maailma riikidega võrd-, võrdsed võimalused, sellest sõltub ka Euroopa Liidu majanduse jätkuv konkurentsivõime. ja kokkuvõtteks me leiame, et Euroopa Parlament saab äh, kaasa aidata ettevõtete tulumaksupoliitika muutmisel paremaks Äh, selleks, selles, et meil oleks lihtsam tulumaksusüsteem, väiksem halduskoormus, suurem kindlus ettevõtetele ja maksuasutustele ning stabiilsus, mis on vajalik pikaajalisteks investeeringuteks me loodame, et tänane dialoog aitab äh, kaasa selle eesmärgi saavutamisele ja olen valmis äh, mõttevahetuse käigus neid punkte põhjalikumalt selgitama, aitäh! aitäh! ja nüüd annan äh, sõna kolleegidele ja kõigepealt äh, alustame äh, Ester De Langega, kes saab sõna Rahvapartei nimel. Ester, palun. jah, aitäh, esimees nagu eelmises vooruski kuulsin ma, kuidas kõik kõnelejad nõusid järjekindlust ja selgust poliitikute, poliitikutelt, aga ma esitan küsimuse Disney esindajale. Te olete loonud sellise struktuuri, kus on kolmkümmend neli erinevat lüli selleks, et kasumeid ümber paigutada ja eesmärk on maksustamise vältimine. ma vähemalt eeldan, et sellise struktuuri eesmärk oli maksustamise vältimine, sellepärast et see ei olnud küll kuidagi seotud järjekindlusega, selgusega. äkki saaksite siin midagi selgitada? ja teiseks, kas te eitate, et Luksemburgis äh, on Disneyl kolm tütarettevõtet, kus on üks töötaja, kes, ähm, kelle pealt makstakse vähem kui üks protsent ja kasum on ju kaks koma kaheksa miljardit perioodil kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kolmteist äh, see peaks olema veel kõige produktiivsem töötaja, keda mina kunagi kohanud olen, äkki selgitaksite? Te ütlesite, et kui me läheme üle uutele OSCD reeglitele, siis teie maksud äh, ei muutuks, sest need sõltuvad asukohast. Äh, ma tsit-, ma tsiteerisin teid kui vaadata, kui palju on Luksemburgis inimesi, viissada kolmkümmend tuhat, siis kaks koma kaheksa miljardit kasumit tähendab seda, et iga Luksemburgi elanik eh, toob teile viis tuhat eurot kasumina sisse. vaatan siin Luksemburgi kolleegide suunas, ma ei näe, et ta eh, siin Disney eh, riideid kannab, ilmselt aga lõvikuningat ja lumekuningannat ja igavest talve ei vaata. niisiis ma tahaksin äh, tsiteerida ühte teie filmi ähm, see, et asjad niimoodi tehakse, ei tähenda, et seda peaks niimoodi tegema. tsitaat on pärit Tuhkatriinust ja ma arvan, et see on väga heaks õppetunniks meile kõigile siin. ja veel üks küsimus. kas need maksuküsimused on seotud teie ärimudeliga või kas te ettevõttena leiate, et maksustamisel peaks olema ka eetiline probleem ja null koma kakskümmend kaheksa protsenti on see maksumäär, mida te Luksemburgis maksate Äh, ja äh, Disneylandis Pariisis näiteks tuleb inimestel maksta nelikümmend, viiskümmend protsenti selleks, et äh, pääseda üleüldse sinna parki sisse. jah, minevik võib olla valus, aga minevikus võib kas õppida või mitte ja minu arvates tuleks õppida, see tsitaat pärineb Lõvikuningast, aitäh. aitäh, Tuka-Triinu ja sotsiaaldemokraatide nimel Emmanuel Morel, palun. aitäh, esimees. jätame Lõvikuninga sinnapaika, mina tahaksin McDonaldsi esindajale esitada küsimuse, nagu ma aru saan, on teil Euroopas palju töötajaid, te rõhutasite, et te maksate väga palju makse mina tahaksin aga teile esitada kaks täpset küsimust. kõigepealt, teie ettevõtte struktuurimuutus, mis kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal Euroopas on eh, asukoht eh, Genfis ja eh, frantsiisi ettevõtte loomine Lux, Luksemburgis selleks, et tegeleda intellektuaalse omandiga. siis te olete kasutanud ära seda uut struktuuri, olete kasutanud ära Luksemburgi seadusi ja maksus, maksustamisreeglid intellektuaalse omandi kohta Äh, ma tahaksin küsida, kas need muutused viidis ellu selleks, et äh, optimeerida teie ettevõtte makse Euroopas ja kuna see kuulutab minu riiki, siis kas te tahtsite äh, kõrvale hiilida teiste riikide maksumäärast, Itaalia maksumäärast ja Prantsusmaa omast ja kui see nii on, kas need muutused ja ma rõhutan seda, kas need on ainult Äh, seotud äh, maksuprobleemidega, äh, mis puudutab Prantsuse õigust, siis te olete rikkunud maksuseadusi ja siin tekivad probleemid ja teine küsimus, arvestades neid väga soodsaid makse, mis intellektuaalse omandi pealt on, Äh, kuidas te teate, et äh, ainult üks koma neli äh, protsenti kasumit deklareerisite Luksemburgis möödunud aastal ja veel üks küsimus, mis puudutab täpselt teie palgal töölisi ähm, maksude optimeerimine, mida te kasutate, ei puuduta ainult riigile laekuvat tulu, selle tulemusena kannatavad ka teie palgatöötajad. miks? sest et te olete ettevõte, te olete ettevõte, kes sisuliselt peab ülemas siis äh, äh, tervet rida puudujäägis olevaid äh, restorane, nende pealt makse ei maksa, aga selle läbi kannatavad ju ka nende ettevõtete töötajad, nii et, et see oleks, need oleksid minu kolm küsimust. aitäh, ECR-i nimel härra Bernt Luke, palun. aitäh, esimees mina kõnelen saksa keeles, ütleb kõneleja. E, minu küsimus on samuti mõeldud McDonaldsi esindajale. E, meediaandmetel e, on teil vähemalt üksteist ase, ettevõtet maksuparadiisides, tütarettevõtet maksuparadiisides, aga seda, sellest ei räägi, ma küsiksin äh, Eh, kas nende eh, tütarettevõtete arv eh, vastab tõele, mis teil on siis sellistes riikides, mis on maksuparadiisist, kas neid on tõesti üksteist? Äh, ja räägitakse ka neljakümne kahest ettevõttest, nii et, et kui suur täpselt on nende tütarettevõtete arv, mis teil sellistes äh, maksuparadiisides on, äh, keda teie frantsiisi andjana siis esindate ning ähm, minu teine küsimus, räägitakse, et frantsiisid, võtjad USA-s peavad tihtipeale maksma teile frantsiisi tasu ja siis viis protsenti nendest tasudest läheb edasi tütarettevõttele, mis asub maksuparadiisis. kas see äh, info vastab tõele, kas, äh, kas äh, te neid frantsiisitasusid, nende frantsiisitasudega tõesti niimoodi ümber käite ja kas on tõsi, et need tütarettevõtted tegelikult frantsiisi võtjale mingeid teenuseid ei osuta, aitäh aitäh, Bernt. ja Alde nimel äh, saab sõna Nils Torvalds. aitäh, esimees, mina äh, olen ilmselt sama igav, minu küsimus on sama igav kui teie sõnavõtud meie jaoks. Äh, niis ma arvan, et IKEA esindaja Äh, üks äh, käsija kutsus meid lõunale selle asemel parlamenti tulla. Äh, me oleks seal ilmselt söönud Rootsi lihapalle. ja see oli tõesti madalpunkt te ütlesite pidevalt, et te teete sedasama asja, mida kõik teisedki teevad. kõik hargmaised ettevõtted käituvad niimoodi ning samasuguse äh, vastuse äh, olen äh, saanud ka mitmetelt teistelt suurtelt ettevõtetelt. ma ei usu, et see on selline täiskasvanud küps viis küsimustele vastata, miks? sellepärast, et makse kasutatakse avalikuks hüveks ning teie kui te ei tea, mis asi avalik hüve on, siis Eh, ilmselt eh, reede ja öö ja laupäeva hommiku vahel saite sellest aru, eh, kui teatud avalikke hüvesid oli Pariisis hädasti vaja. ja McDonaldsi esindajale üks terroristidest lasi ennast õhku teie, ühe teie frantsiisitud restorani ees. nii et, et Te peate aru saama, et avalikku hüve on vaja ning te ei saa seda süsteemi lihtsalt ära kasutada ja siin muidusööja olla, aga te olete muidusööjad. see on kokkuvõte, aitäh. aitäh. ja nüüd saavad sõna meie külalised Äh, härra Schuster, äh, anname siis teile sõna samas järjekorras, nagu te ennegi sõna võtsite. jah, aitäh, esimees, ma ei ole päris kindel, et äh, küsimused olid suunatud Philip Morrisele, võib-olla üks küsimus, mis puudutab, kas maksud on osaks meie ärimudelist või ei. meie ettevõttes jah, maksud on osaks ärimudelist, aga kas see on äriotsuste suunavaks jõuks? ei Äh, sellepärast jah, loomulikult, kui me investeerime mingisse riiki, siis me tahame olla kindlad, et me teeme õigesti, aga seda mitte ainult maksude vaatevinklist, vaid ka juriidilisest vaatevinklist, tööõiguse vaatevinklist, nii et, et äh, me tahame teha asju õigesti ja maksud on üheks osaks sellele, aga meie äh, ärialased otsused ei ole ainult maksuküsimustest ajendatud. ja mulle tundub, et rohkem küsimusi mulle ei esitatud. härra Torvalds tahab jälle esitada küsimuse Äh, te ütlesite, te ilmselt teate, et suitsetamine põhjustab palju vähijuhtumeid ning vähi ravimine äh, on samuti avalik hüvi ja teie hiilite sellest kõrvale äh, härra Schuster, ma tahaksin öelda, et me maksame kakskümmend üheksa koma üks protsenti makse, nii et, et ma arvan, et me maksame õiglase osa makse nendes riikides, kus me oma äriga tegeleme. aitäh, ütleb härra Lamassuur ja nüüd härra Matson. aitäh, oleme jõudnud tagasi selle lõunasöögi kutse juurde. jah, lihapallid ei olnud küll ette nähtud, aga me sooviksime, et me selle koosoleku käigus väga põhjalikult arutaksime süsteemi üle, et meil oleks stabiilne ja läbipaistev maksusüsteem ning mis puudutab seda esialgset küllakutset, siis me ütlesime väga selgelt, et meil ei ole IKEA Äh, grupis tütarettevõtteid ja seetõttu meie arvates ei olnud äh, meie jaoks äh, tol hetkel oluline sellel kohtumisel osaleda, aga me tervitame vägagi laienda, laiemaid arutelusid. ja me kutsusime ka siis parlamendi saadikuid lõunasöögile. jah, me üritame niimoodi IKEA grupis käituda aitäh! Äh, mul on üks küsimus, mis võib-olla puudutab teid, härra Matson, ütleb härra Lamassuur. härra ma, ma ei ole päris kindel, kas hääldus on õige, ütleb Jan Haimer, äh, teie ettevõtte president andis intervjuu Äh, Prantsusmaa ajalehele Le Monde kolmekümnendal septembril, kus ta ütles, et tema ettevõttel ei ole plaanis maksude optimeerimise praktikat muuta. Äh, loomulikult, kui seadused ei muutu ja ta maksab keskmiselt kaheksateist protsenti maksu kõigi oma tulude pealt. Äh, teie siin mainisite palju suuremat arvu, kas te võiksite siin midagi täpsustada? jah ma võin seda kommenteerida tõesti. me toetame eh, teie tegevuskavasid eh, ja mis puudutab makse, siis ma ütlesin, et me umbes kakskümmend protsenti maksame tulumaksu ning eh, lisaks sellele maksame teisi makse, nagu näiteks kinnisvaramaks, keskkonnamaksud, niisiis Äh, kui me need maksud kõik kokku liidame, siis on meie maksumäär kolmkümmend üks protsenti meie kasumitest. jah, äh, see ei ole sama asi, kui me lisame sinna veel kohalikud maksud, äh, käibemaksud ja muud, siis kõik ettevõtted maksavad rohkem kui nelikümmend protsenti nendes riikides, kus nad tegutsevad hästi. nüüd saab sõna härra Jordan ja tahaksin härra Jordani koha peal lisada, härra Jordanile esitada ühe küsimuse, see on niimoodi äh, tsitaat, mis on pärit ühest dokumendist, mida teie talitused on koostanud. ja see on kooskõlas sellega, mis te ütlesite me toetame neid maksupoliitikaid, mis võimaldavad sellistel ettevõtetel nagu meie oma tegutseda võrdsetes tingimustes ülemaailmse konkurentsiga, mitte USA-s paiknevate ettevõtetega, millel hetkel on terve rida maksusoodustusi nende ettevõtete ees, kelle peakorter asub Ameerikas. ja mind huvitaks see, kas te võiksite natuke täpsemalt selgitada, milles seisnevad need maksusoodustused, mida saavad kasutada need ettevõtted, kes ei asu äh, Georgia osariigis Atlantas. jah, loomulikult, esimees, aitäh selle küsimuse eest äh, see märkus, et on vaja kõigile võrdseid tingimusi ja et äh, nendel ettevõtetel, mille peakorter ei asu USA-s, Äh, on eeliseid. kõigepealt USA äh, maksustamise süsteem äh, erinevalt teiste riikide maksustamissüsteemist Äh, enamikel riikidel on selline territoriaalne süsteem või vabastuste süsteem, aga meie USA-s näiteks äh, taasinvesteerime oma kasumit nendesse riikides, kus me tegutseme ja kui me tahame seda raha tagasi tuua USA-sse pärast seda, kui seda kohalikult on juba maksustatud, kui me tahame tuua seda siis tagasi USA-sse, kus meie ettevõtte peakorter on, peame selle pealt maksma tulumaksu ja USA maksumäär on kolmkümmend viis protsenti, see on üks kõrgemaid tööstusriikides ja kohalikud maksud siia juurde, siis on see maksumäär veelgi kõrgem. niisiis meil eh, tuleks eh, pidevalt eh, kasvavat maksu maksta ja kui me maksame kakskümmend viis protsenti makse näiteks teises riikides, see on kooskõlas OSCD keskmisega ja toome siis raha tagasi USA-sse Äh, siis näiteks äh, saja euro pealt maksaksime kümme dollarit rohkem maksu USA-s. nii et, et ähm, meil ei jääks järele ainult kuuskümmend viis dollarit sellest sajast dollarist, mis me investeerisime välismaale, samas konkurendid saavad investeerida otse, ilma et nad seda äh, maksu peaksid maksma, nii et, et seda ma mõtlesin, kui ma rääkisin võrdsetest tingimustest ja nendest ettevõtetest, mille peakorter on USA-s, et nemad on ebasoodsamas olukorras võrreldes äh, muude konkurentidega äh, ja mulle esitati küsimus ka ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta, selle esitas ALDE fraktsiooni saadik. nagu meie president on tihtipeale öelnud, on väga oluline äh, säilitada sellist kuldset kolmnurka koostööd valitsuste, ettevõtete ja kodanike ühiskonna vahel ning eh, me tõesti eh, tegutseme ka sotsiaalselt selles riikides, kus meie ettevõte on tegev, nii et, et me usume vägagi sotsiaalsesse vastutusse. ja ma võin tuua ka näite, et meil on kakskümmend erinevat algatust, näiteks naiste päästamine Aafrikas, eh, selleks, et nad leiaksid töökohad, saaksid toetada oma peresid ja niimoodi saaksid nende pereliikmed omandada oskused ja tulla tööturule nii et, et me tõesti usume äh, selles, et avalik hüve on oluline ja et me peame tegema koostööd valitsuse ja kodanikeühiskonnaga, aitäh! aitäh! ja, äh, ja nüüd Walt Disney ja Tuhka-Triinu küsimus. aitäh! meile esitati küsimus Äh, mis tugineb äh, valedele arusaamadele ja äh, vigasele uurimistööle. ma viitasin restruktureerimiskavale, mis viidi ellu kahe tuhande üheksandal aastal selleks, et konsolideerida meie USA välistegevust ja see võimaldas meil siis tõesti vahendeid kokku hoida Äh, suurem osa sellest tulust, millele ma viitasin, see valdusettevõtte tulu oli tegelikult dividendid, mis tulid meie tütarettevõtete maksustatud tuludest erinevates riikides. nii et, et kui öelda, et äh, maksumäär oli väga madal, siis see on eksitav äh, sama maksumäär oleks kehtinud ka, kui see valdusettevõte oleks olnud Saksamaal, Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Austraalias või kuskil mujal niisiis need kasumid, mida me enamikes riikides teenisime, need kasumid maksustati eh, maksumääradega, mis on väga sarnased kohalikele maksumääradele ning eh, kui dividende välja maksti, siis loomulikult dividendid ei käi tulumaksu alla eh, nii Luksemburgis kui ka teistes riikides ja välja arvatud siis USA, millesse ma viitasin ennem mis puudutab nüüd äh, muid tegevusi, äh, meie ettevõtte muid tegevusi, siis me viisime läbi ka rahastamisoperatsiooni läbi oma USA haru ning äh, kuivõrd need tegevused olid seotud USA haruga, siis USA-l oli ju ka õigus seda tulu maksustada ning selle tulemusena et meie kasum, kasumid äh, maksustatakse seal, kus nad teenitakse, siis äh, loomulikult ähm, see maksumäär äh, Luksemburgis oligi madal. ja äh, läheksin siin natuke tagasi. meil on täna väga hea meel siin olla ja ma tahaksin paari asja veel kord korrata me oleme struktureerinud oma maksuküsimusi kooskõlas maksuseadustega ning me toetame täielikult igasuguseid jõupingutusi äh, et saavutada suuremat kindlust ja selgust äh, ülemaailmse maksustamise küsimus. tegemist on keerulise valdkonnaga, aga tegemist on valdkonnaga, kus meil tõepoolest on vaja rohkem selgust ja lihtsust nii valitsuse poole pealt kui ka ettevõtete poole pealt. ja kui vaadata meie olukorda, siis äh, kui rääkida rahastamistegemis-, tegevusest, äh, siis me rahastasime väga vähe oma äh, Euroopa operatsioone, mida tegime siis läbi Luksemburgis asuva ettevõtte. see summa, mis meil oli ja intressimäärad, mida me maksime, jäid valitsuste poolt kehtestatud normide piiresse, me kasutasime olemasolevaid menetlusi ja saime maksuasutustelt ka maksustamisalased eelotsused ja kui leitakse, et oleks pidanud kinni pidama erinevatest reeglitest, siis või et tulevikus peaks tega, seda tegema, Eh, siis meie oleme kindlasti eh, valmis edendama seda eesmärki, mida me kõik eh, jagame, et oleks selgem, suurem selgus ja stabiilsusmaksu küsitluses ja mis puudutab nüüd intellektuaalset omandit, siis seda meil maksustatakse USA-s üheksakümmend protsenti, rohkem kui üheksakümmend protsenti meie tuludest praegu maksustatakse USA-s ja nagu ma juba ennist ütlesin, juba ainuüksi eh, tulumaksu maksime üle viie miljardi eh, dollari eh, eelmisel rahandusaastal. niisiis, see on roh-, nii et, et me kindlasti tervitame selliseid meetmeid, mis toovad kaasa õiglasema ja kindlama maksusüsteemi nendes riikides, kus me tegutseme ja sellise süsteemi, mis edendaks piiriülest kauplemist ning äh, suurendaks ka kohalikku majandustegevust. Äh, härra esimees, ma ei saanud vastust oma küsimusele, milline oli selle restruktureerimise peamine eesmärk? uues süsteemis on vähemalt kolmkümmend neli erinevat astet, milline oli see esmaeesmärk, ma kuulsin nüüd kuus korda jällegi seda sõna selgus, selgus siin nüüd küll mängus ei olnud, milline oli see esmane eesmärk ja teiseks mul on vähemalt neli-viis sõltumatut allikat, mis kinnitavad minu poolt mainitud arve. millise te seate kahtluse alla kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa, kas teil oli kolm tütarettevõtet Luksemburgis, kas teil ei olnud igas ühes ainult üks töötaja ja kas kasum, mis nendest tütarettevõtetest tuli, ei olnud kaks koma kaheksa miljardit eurot? Eh, kindlasti mitte kaks koma kaheksa miljardit eurot. Eh, kui te vaatate Luksemburgist saadavat tulu, siis Luksemburgi tegevus ei kuulu maksustamisele. Eh, täpselt samamoodi oleks see ka Saksamaal, Prantsusmaal ja mis puudutab töötajate arvu, siis suurem osa töötajatest, kes rahastamisega tegelevad, asuvad tegelikult USA-s nii see ja seetõttu eh, nende tegevuse tulemustest anti aru USA-s ja mitte Luksemburgis. ja kuna me üritame siin tegevust ja kasumit kokku viia, siis eh, Laks-, Luksemburgis meil ongi väga vähe maksustatavad kasumid. ja miks see kõik tehti? Eh, põhjus, miks me selle restruktureerimise ette võtsime Äh, millised, milleks me sellised astmed lõime, see oli selleks, et äh, meil oleks valdusettevõtte struktuur, mis võimaldab meil Euroopas oma vahendeid ümber suunata ja üheks eeliseks on see, et äh, kui kõik need ettevõtted oleksid otseselt USA alluvuses, siis me ei saaks dividende maksta ja me peaksime maksma USA kolmekümne viie protsendise maksumäära järgi makse. nii et, et me saame siis seda täiendavat USA maksu edasi lükata, kui me kasutame valdusfirmasid. Äh, kuni äh, tolle ajani meil seda valdusfirma struktuuri ei ole ja põhjus, miks see oli nii keeruline ja miks oli kolmkümmend neli sammu, äh, sellepärast et oli väga palju ettevõtteid, mis tulid ühte liita, nii et, et Äh, ja igaüks asus erinevates riikides ja tegelikult see ei ole sugugi harjumatu. Äh, tegelikult eesmärk oli väga lihtne, aga selle sihteesmärgi saavutamiseks oli vaja tervet rida samme. aitäh! ja McDonalds. aitäh, mulle esitati terve rida küsimusi ja üritan neile ka vastata. kõigepealt mis puudutab äh, Genfi struktuurseid muutusi ja frantsiise Luksemburgis, jah, frantsiiside andmine on äh, üks McDonaldsi edu aluseks ja äh, me tugevneme just nimelt frantsiiside süsteemile. suurem osa meie Euroopa restorane tegutseb siis frantsiisivõtjate juhtimisel Äh, need inimesed maksavad honoraari ja saavad äh, vastutasuks ähm, innovatsiooni, disaini, ärisüsteeme ja muid äh, asju, nii et, et nad ei pea ise kulutama raha nende asjade toomisel, nad saavad kasutada McDonaldsi kaubamärki ja see tagab nende edu ettevõtte struktuuri seisukohast ähm, Äh, kasutame me äh, frantsiiside süsteeme, omandiõiguste süsteemi ja muud. Äh, honoraare maksavad nii ettevõtted kui kauplused ja ka kolmandatest osapooltest frantsiisi omanikud ja neid honoraare makstakse siis vastavalt kehtivatele põhimõtetele Äh, juhindume OSCD suunistest, äh, paneme paika sobiva honorari määra äh, ja niimoodi määrame siis kindlaks, palju frantsiisivõtja frantsiisi andjale maksma peab. ja me oleme teinud suuri jõupingutusi selleks, et läbi viidud strukturaalsed muudatused oleksid põhjendatud ning võimaldaksid meil makse maksta, meie eesmärk on ettevõtet suurendada ning Prantsusmaal ja Itaalias on meil probleemid olnud erinevad eh, viimastel aastatel, aga McDonalds ja meie probleemid on olnud avalikult. kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande neljateistkümnenda aastal oleme avanud ligemale tuhat uut restorani Euroopas ja oleme loonud viiskümmend neli tuhat töökohta ja sinna lisaks veel ka tarnijad. jah, honoraaride määrad riigiti varieeruvad ja võib-olla peaks tõesti mõtlema, kuidas selles valdkonnas standardeid harmoneerida ma ei ole päris kindel, kas ma selle äh, palgatööliste ja puudujäägiga töötavate restoranide probleemist aru sain äh, ma tahaksin öelda, et me pakume kõigile oma töötajatele konkurentsivõimelist palka ning äh, lisaks palgale on inimestel ka muud hüved nagu koolitus ja muud asjad, sõltuvalt siis sellest, millises riigis need inimesed töötavad ja kui nüüd eh, tulla tütarettevõtete küsimuste juurde, siis üksteist tütarettevõtet, see arv vastab tõele ja teie küsimus eh, rääkis, eh, me tegutseme saja kaheksakümnes riigis ja kus me ka ei teguleks, kas meil on seal McDonaldsi korporatsiooni ettevõte või frantsiisi omaniku ettevõte Äh, siis äh, no kui äh, maksuparadiisis ka mõni McDonalds on, siis see ei ole kindlasti meie süü. ma ei tea, kust see arv nelikümmend kaks tuleb, võib-olla see on frantsiisi omanikega seotud, aga ma ei ole päris kindel. aitäh. aga Äh, need frantsiisi tasud kohalikult tütarettevõttelt, mis lähevad tütarettevõttele maksuparadiisis, kuidas sellega on, küsib härra Lukke. Äh, frantsiisi maksed või need honoraarid makstakse ettevõttele, kellel on litsents. Äh, see on, kehtib nii USA kui ka mitte USA ettevõtete puhul, nii et, et sõltub millisel et, riigiettevõttel on litsents härra Luke, kas te võite välistada võimaluse, et need frantsiisi maksed äh, frantsiisi omanikult C äh, tütarettevõttele lähevad läbi teise tütarettevõtte, mis asub maksuparadiisis? see sõltub kõik sellest, kellel on litsents sellele tulule. Äh, kuhu see honoraar lõpuks välja jõuab, sõltub sellest, kellel on litsents. sest see on ettevõte, kes rahastab innovatsiooni ja arengut härra Lukke, aga kui see läheb läbi tüte, tütarettevõtte, kellel on litsents, siis miks üldse esimesele tütarettevõttele midagi maksta? Äh, selleks võivad olla halduslikud põhjused maksete sissenõudmiseks, ma ei ole päris kindel, ma võin järele kontrollida. ja palun esitage meile see info ka neljakümne kahe kohta, ütleb härra Lukke. Äh, te peaksite siis oma äh, küsimust selgitama, frantsiisimudel põhinev ärimudel on väga selge ja ei ole võimalik saada tulu, kui ei ole lepingut, kui ei maksta arenguõiguste eest, kui ei osaleta eh, riskide kandmisel, see annab inimesele õiguse kasumit saada, aitäh. aitäh. niisiis, te vastate kirjalikult ja äh, härra Morell, eh, jah, mina ei saanud ka vastust palkade küsimusele äh, ma ei esitanud küsimust äh, McDonaldsi töötajate palkade suhtes, me teame, need on madalad, aga Euroopa ametiühingud on juhtinud tähelepanu sellele, et äh, kas te ei loo kunstlikult kahjumit äh, oma frantsiisitud restoranides ja selle läbi kannatavad nende restoranide töötajad. see oli minu küsimus ma ei ole nõus, et me midagi niisugust teeme. meie eesmärk on äh, kasv ja me tahame olla edukad kõikides riikides, kus tegutseme. hästi, aitäh selle vastuse eest. ja nüüd härra Loan, äh, tahaksin teile lisa, äh, lisada teile ühe küsimuse. kui me loeme ajalehti Äh, siis New York Timesis äh, lugesin kahekümnendal oktoobril äh, Belgia ministri avaldust, kes ütles Ameerika ajakirjanikule, et Belgia maksusüsteem on mõeldud välja selleks, et meelitada ligi töökohti, säilitada konkurentsivõime sellistes valdkondades nagu õllepruulimine, kus Belgia on olnud silmapaistval kohal juba, alusta seda Äh, aga tahaksin teilt nüüd küsida, millised olid konkreetsed tulemused, äh, kui arvestada seda, et sellised ettevõtted nagu teie oma Belgias äh, saavad kasutada siis soodusmudeleid maksude arvestamisel läbi selliste, tuginedes siis riiklikele huvidele aitäh! kõigepealt vastaksin proua De Lange ja härra Morelli küsimustele ja, ja siis tuleksin teie küsimuse juurde. meie maksuküsimus on osaks sellest, kuidas me äriotsuseid lahen- la,, langetame. kas me ainult äh, tegutseme teatud riikides maksupõhjustel? ei. ja ma selgitaksin, mis ma siis silmas pean. õlu on väga kohalik toode, siin räägiti Belgia äh, pärandist. loomulikult meil on kaubamärke, mida me müüme kogu maailmas, aga väga tugevalt me tugineme siiski kohalikele kaubamärkidele ja need kaubamärgid turuti erinevad. niisiis me sõltume olukorrast nendel turgudel ja nii, nende põhjal langetame oma investeerimisotsuseid ja loomulikult puudutab asi infrastruktuuri, äh, töötajate oskusi, äh, poliitilise süsteemi stabiilsust, ühendusi ja muud sellist. maksud on samuti osaks äh, otsusest, aga see ei ole peamiseks teguriks ja tahaksin rõhutada, et asi ei puuduta ainult seadusega kehtestatud maksumäärasid, vaid muid asju, mis on osaks maksusüsteemist, nagu näiteks kindlus selle kohta, kuidas reegleid kohaldatakse, maksusüsteemi stabiilsus, võimalus vaidlusi lahendada ja nõnda edasi. mainisin mõningaid neid juba varem niisiis jõuan nüüd jällegi tagasi nende poliitiliste arutelude juurde, mis meil algasid Pepsi ja CCCTB üle. Need arutelud kindlasti aitavad olukorda muuta investeerimisotsuste vallas ning äh, võimaldavad meil Euroopa turgudel kasvu jätkata ja ka mujal. nüüd äh, Äh, see intresside vähendamine Belgias, jah, Belgia maksusüsteem seda võimaldab ja seda saavad kasutada kõik Belgia ettevõtted. Äh, täpselt samuti pagaritöökoda äh, mingi tänavanurgal, mitte ainult meie. niisiis intresside vähendamine on teema, mida arutatakse ka komisjonis niisiis tegemist on eh, ettevõtte börsivälise investeerimise vormiga ning niimoodi tahame eh, just nimelt eh, investeerida siis mitte võlainstrument, investeeringuid mitte võlainstrumentidega, vaid omakapitaliga. nii et, et selline lähenemine suurendab investeeringuid ja meie arvates on see kindlasti huvitav asi, mida komisjon oma maksumeetmete kavas peaks kaaluma aitäh ja nüüd läheme teise vooru juurde. alustamegi siis äh, härra Miguel Piegusiga, kes esindab Koš äh, vasak, Euroopa vasakpoolset. Euh, no tere, katsun teha lühidalt. esimene küsimus on suunatud It äh, IKEA-le ja McDonaldsile ning puudutab pigem tulevikku. meil on kaks näidet agressiivsest maksude planeerimisest, kus kasumid suunatakse maksuparadiisidesse, kus äh, maksu, maksustatakse neid äh, kasumeid vähe ning äh, üldine panus äh, nende riikide ühiskonda, kus äh, kasumit teeniti, äh, on väga väike, sellega õõnestatakse üldiseid väärtusi, mida on rõhutatud nende ettevõtete üldavaldustes ja, ja põhimõtetes nendes mõlemas ettevõttes, see on vastuolus ka OECD soovitustega ja need kaks organisatsiooni püüavad nüüd selliseid tavasid piirata. minu küsimus teile oleks järgmine, kas teie suhtumine on muutunud, kas te kavatsete üldise paranemise vaimuga kaasa minna ja tulevikus teistmoodi käituda? teine küsimus on suunatud Coca-Colale. jällegi, terve rida murepunkte, tunnen muret Hispaania töötajate pärast, kes töötavad Coca-Cola ettevõttes Coca-Cola tegeleb agressiivse maksuplaneerimisega ning Coca-Cola äh, korraldab ümber oma tegevust kogu Lääne-Euroopa piirkonnas praegusel ajahetkes. tahaksin teada, et millisteid riike kõige rohkem teie ümber struktureerimine puudutab ja kuidas jääb Hispaania tootjatega? ja nüüd Eva Jolie, Roheliste fraktsiooni aseesimees. suur tänu, selleks, et suhtlus oleks kergem, räägin täna inglise keeles esimene küsimus on Coca-Cola ettevõttele Euroopa turg esindab umbes kümmet protsenti teie käibest kogu maailmas. ja meil ei ole informatsiooni teie Euroopas maksud makstest, aga me teame äh, Kreeka pudeldamise kohta infot, see on äh, kõige äh, tähtsuselt teine pudeldamise ettevõte, villimise ettevõte Ateenas kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aprillis otsustas Williamsi äh, ettevõte mitte mine börsile Ateenas, vaid Londonis ning ka peakorter koliti ähm, üle äh, Ateenast Šveitsi ja teie üllatavalt kiitsite selle otsuse heaks pärast seda, kui Kreeka ametivõimud Troika survel otsustasid äriühingu maksumäära Kreekas tõsta meie hinnangust lähtuvalt see peakorteri ümberkolimine Kreekast Šveitsi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tõi kaasa maksude kokkuhoidmise üle kolmekümne miljardi ja maksu makstakse nüüd Šveitsis, mitte Kreekas. Kreeka olukord on väga keeruline, Kreekas on väga tõsised kärp-, meetmed, mis rõhuvad rahvast ning seda arvesse võttes tahaksin küsida teilt, et miks Coca-Cola nõustus Kreekast oma peakorteri üle viima Šveitsi, kui selle eesmärgiks ei olnud miljonite eurode maksutulu kokkuhoidmine ja küsimus IKEA-le kas te võiksite täpsemalt kirjeldada äh, asjaolusid, millest lähtuvalt Inter IKEA nõudis maksuotsust kahe tuhande üheksandal aastal Luksemburgi maksuametilt ja milline on praegune maksuotsus Inter IKEA-le? ja äh, Šveits, Küpros, Holland, kuidas on tütarettevõtetega seal Inter IKEA-st ja millist äh, märk-, ma majandustegevust need ettevõtted tegelikult teostavad. Philip Morrisel on järgmine küsimus, kas te võiksite selgitada, miks teil on viis tütarettevõtet, mis asuvad samal aadressil Hollandis? Masolina on kakskümmend ja kas võite kinnitada, et need tütarettevõtted äh, maksavad tsentitasusid äh, teisele, äh, teistele ettevõtetele, mis on, mis on Rootsis ning me tahaksime teada ka seda, kui palju maksavad, kui palju makstakse äh, maksunõustajatele ettevõtte sees ning ettevõttest väljaspool. selle küsimuse esi-, esitasime ka esimese küsimuste vooru käigus esimestele äh, hargmaistele ettevõtetele ja esit-, kordame seda ka nüüd. proua Barbara Kappel, ENF, vabandust, vabandust, unustasin siiski ära Marko Zanni, vabandan teie mõlema ees, kõigepealt saab sõna Marko Zanni. suur tänu, härra esimees. mul on kaks konkreetset küsimust McDonaldsile ja IKEA-le. McDonaldsile kuivõrd äh, maksuõiglust seadis McDonalds küsimärgi alla, siis tahaksin ma teada, et milline on teie tõhus maksumäär kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Luksemburgis ja äh, nii, et me äh, saaksime lõpuks sellest selge pildi. IKEA-le järgmine küsimus, kas te võiksite meile täpsemalt rääkida sellest, milline on teie Euroopa juhtimise kontrollistruktuur, praegusel hetkel jääb meile mulje, et IKEA on äh, IKEA Hollandis ei, ei teeni kasumit ja kolmkümmend viis miljardit eurot on, on kapital. Äh, ma ei, see tundub uskumatu, et mingisugust kasumit seal ei teenita ja et tegemist on mittetulundusühinguga, nagu paistab. ja teie ettevõttes, teie äh, organisatsiooni struktuuris kasutate te hübriidlaene, äh, ettevõttesiseseid laene oma struktuurides Euroopa Liidus, kui te seda ja kui te seda tõesti teete, siis kuidas neid rahavooge maksustatakse. kuidas neid rahavooge maksustatakse ettevõttesiseselt ja nüüd siis proua. aitäh, esimees mina tahaksin e, ettevõtete esitajatele e, selle teema tähendust meie komisjoni jaoks selgitada, tahaksin öelda, et Euroopa Parlament e, on uuringute põhjal aru saanud, et igal aastal Euroopa Liidus seitsekümmend protsenti kasumi ümberpaigutamise tõttu lihtsalt jääb maksustamata Äh, kasutatakse eriotsuseid ja maksustamine pole tõhus äh, ja see on kolm, üks kolmandik rohkem kui Euroopa Liidu eelarve, nii et, et tegemist on tohutu suure summaga ja see ei huvita mitte ainult meie äh, erikomisjoni jah, meie raport puudutab agressiivset maksupoliitikat Eh, ja ka seda, kuidas peaks koordineerima ettevõtete tulumaksu. ma saan aru, et siin on laiapõhjaline üksmeel ja ma tervitan seda, te leiate, et meil peaksid olema ühtsed põhimõtted Euroopas eh, meie siin eh, Euroopa Parlamendis ei ole päris kindlad, kas ühtne maksumäär oleks võimalik, kuidas see kõik on konkurentsiga seotud Äh, üks äh, asi, mis tundus positiivne, on, et te toetate Pepsa algatust ja meie jaoks on probleemiks ka konkurentsiõigus ja tahaksin äh, teile esitada ühe küsimuse. kas teil on ettevõtteid või tütarettevõtteid maksuparadiisis, ma kuulsin, et McDonaldsil näiteks on Äh, kas, äh, mida, mida te arvate siis nendest arengutest, mis praegu toimuvad, äh, nendest asjadest, mida me teame, need ettevõtted, mis ei arvesta Euroopa Liidu reeglitega, kas need võiks jätta riigihangetest kõrvale näiteks, et jätta nad ilma riigiabist, kas sellised sammud mõne, mõjutaksid teie poliitikat tütarettevõtteid luua maksuparadiisides ja, ja võib-olla me võib-olla võtsime Fair Taxpayer eh, märgistuse kasutusele, kas sellest oleks kasu, eh, kas oleks kasu, kui tal oleks Euroopa maksumaksja identifitseerimisnumber ja, ja kuidas see kõik teie aruandlust mõjutaks, aitäh! Euh... suur tänu, Rauvo Kappel ja meie külaliste vastused, palun, härra Šusta suur tänu, härra esimees. Philip Merri Morrisit puudutav küsimus viisus üksust, mis meil on Hollandis, Maconi äh, laan tänaval, meil on viis äh, ettevõtet ühes ei ole mingisugust tegevust ning me oleme valmis, me oleme just seda ettevõtet sulgemas, siis meil on müügitegevus Hollandis, meil on vabrik Hollandis, selles Hollandis toodetakse tubakatoodete osasid ja see on üks meie ettevõte ja see, sellele lisanduvad veel kaks valdusettevõtet kas need ettevõtted maksavad mingisuguseid makse Hollandis, teatavad nendest üksustest äh, saavad, äh, neid juhitakse Hollandist, Euroopa Liidu äh, tasandi juhtimine toimub meil Hollandis, neid ettevõtteid juhitakse Hollandi, juhitakse Šveitsist, vabandust, ja Hollandi ettevõtted maksavad siis juhtimistasusid Holland-, Šveitsi. teine küsimus, sellele on väga raske vastata. kuidas toimub maksustamine? Äh, maksunõustajatele me, me maksame, meil on väga palju äh, maksustajad üle kogu maailma, ka kohalikul tasandil äh, ja Need on seotud maksuaruandlusega, käibemaksuaruannetega, maksusüsteemide uurimisega, et me kõikidest eeskirjadest ja seadustest ikkagi kinni peaksime, võime teile öelda, et et äriühingu tasandil me maksame maksunõustajatele umbes kaks kuni kaks koma viis miljonit dollarit üldtasandil, aga meie tütarettevõtete puhul me ei tea, kuidas olukord on, tegemist on äh, pigem sellise nõustamisega, et kuidas maksueeskirjadest kinni pidada. siis äh, ettevõttesisesed laenud ja kuidas äh, tulud sellega seoses maksustatakse, nii nagu ka kõikides hargmaistel ettevõtetel on meil oma osaettevõtted, mis vajavad sularaha ja need, kes kellel on seda üle, äh, seejärel kasut-, seal kasutatakse armlength intressisüsteemi, lähtutakse Liborist ja on fi-, finantseerimis ettevõtte vahel, mis võtab üks äh, koma kaheksa protsenti näiteks äh, kui Saksamaal on likviidsust pakkuv ettevõte või Prantsusmaal, siis antakse finantseerimisettevõte kaudu raha edasi üks koma kolmkümmend kuus protsenti ja nii edasi või üks koma kaheksa protsenti, nagu me rääkisime, nad äh, põhimõtteliselt vaatavad, kus see, kus, kust saab likviidsust kuhu üle kanda ja selle eest neile mak-, tasustatakse selle äh, varu näol ja tegemist on samasuguse marginaaliga, mis on, äh, mida kasutatakse pankade puhul me viime läbi võrdlusuuringuid selleks, et vaadata, kui palju, kui suur, suur, suure osa endale tavaliselt äh, vahendavad finantseerimisettevõtted võtavad. siis veel küsimus, mis puudutas seitsekümmend miljardit äh, kadunud maksutulu äh, kasumi ümberpaigutamise tõttu. jah, alati räägitakse, mis see summa võib olla, seitsekümmend miljardit, kaheksa, nelikümmend miljardit algselt võib öelda, et teie komisjoni algatuse tulemusena tõesti makse tulevikus loodetavasti maksetakse seal riigis, kus seda, kus kasumit teenitakse. sageli kasumi ümberpaigutamise aluseks on võltsstruktuurid, kujutan ette, et mõningatel juhtudel raha siiski liigub tagasi sinna, kuhu see kuulub, aga väga raske on täpselt määratleda, millised on need õiged summad. mis puudutab maksukonkurentsi, kui on madala maksumääraga liik, isegi siis, kui meil on äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas, äh, see on alati mõni maksu, madala maksumääraga riik, kui ei ole ühtset maksubaasi, ühtset maksumäära. sellepärast ma tegin oma kommentaari varem, ma olen siin äh, rääkinud mingisuguseid valemeid, kus võetakse arvesse kapitali, töötaja, töötajate tasusid ja nii edasi, nii edasi, et kui tahada ei ehitada vabrikut kuskil Euroopa Liidus, äh, siis ja maksumäär ei ole sama, siis äh, vabriku loomiseks valitakse selline riik, kus maksumäär on väike ja võib-olla kõige suurem osa kasumit siis ongi just nimelt selles riigis. mis puudutab õiglase maksumaksja märgistust, siis jah, ma arvan, et me sellist märgistust toetaksime, aga nagu paljude algatustega äh, sõltub ta sellest, et kes otsustab, kes sellise märgise saab, millised on tingimused äh, ja kas tegemist on avatud, läbipaistva protsessiga selle märgise jagamisel. ma arvan, et kui see on tõesti avatud ja õiglane, siis, äh, siis me toetame seda kahel käel. suur tänu, härra esimees. võib-olla proua Jolie tahab esitada täiendava küsimuse kas te võiksite meile kirjalikult äh, esitada andmed selle kohta, mida te maksate oma maksunõustajatele? suur tänu teile! suur tänu! ja nüüd äh, IKEA ja härra Matson. suur tänu! tahaksin jälle selgitada siin mõningaid asjaolusid, mõlemad küsimused olid seotud inter-IGA grupiga, mis on täiesti eraldi grupp ja ei ole sama, mis IGA grupp. IGA grupi asutaja tahtis, et IGA kontseptsioon jääks tõesti kestma ning ta pani äh, oma omaluse oh, oh, oh. inter-IGA-sse, nii et me tegelikult ei, oleme eraldi üksused, see, mis puudutab maksuplaneerimist ja eksootiliste saarte kasutamist, siis meie ei kasuta ühtegi eksootilist saart, me ei ole kuskil esindatud, me maksame üks koma kaheksa miljardit eurot makse aastas. meil ei ole selliseid äh, võltsettevõtteid, millest te rääkisite siin, äh, see, need kuuluvad Interigea gruppi nii palju kui mina tean, siis see ei ole tõsi. sellepärast, et Inter-IGEA grupi esimees on äh, Mattias Pakamprad. Äh, see ei saa ju olla juhus. ja Joonas Kamprad on ka Inga Holding BV äh, kõige suurema valdusettevõte esimees äh, ja nad, äh, Mattias ja Joonas on kolmanda korporitaarse äh, grupi nõukogus, nii et nagu te näete, siis te ei saa öelda, et, et need asjad ei ole omavahel seotud, on omavahel seotud ja te ei ole küsimustele lihtsalt vastanud. Teie viimane kommentaar. Nende Neil on oma ettevõte Ghana Grupp, mis on äh, pere oma, mis puudutab Mattias äh, kompanii, siis jah, ta on tõesti äh, meie nõuandva kogu liige ja ka Joonas on nõukogu liige meie jaoks on eraldi äh, omanikusuhted, eraldi kontrollistruktuurid, ühtset juhtimist ei ole ja mul ei ole kahjuks Inter-IGEA grupi kohta mitte mingisugust äh, informatsiooni, aga on väga hea veebilehekülg, kust saate informatsiooni. ja meie ei ole esindatud ühelgi eksootilisel saarel. peame kinni kõikidest äh, seadustest ja maksame maksu seal, kus äh, meie majandustegevus toimub. ja mis puudutab Hollandit, öeldi, äh, et me ei maksa makse me, meil on kolm tuhat töötajat, maksame maksu kakskümmend viis protsenti, nii nagu tavaks on. meil on oma juhtimisettevõte, aga meil on, on oma ettevõ-, oma funktsioonid see on meie äh, üldine juhtimisettevõte, oleme tõesti aktiivsed äh, Hollandis ning äh, maksame maksu ka seal riigis. mis puudutab maksunõustajaid, me tahame kõik öö, ähm, maksuseadustest kinni pidada, kuna tegutseme neljakümnes erinevas riigis, siis on meil vaja maksunõustajaid, et et me oleksime riikide erinevate maksusüsteemidega kursis. mis puudutab äh, ettevõtte sisest rahastamist, siis jah, mõningates äh, riikides me tegeleme sellega, kui on tegemist äh, pikaajaliste investeeringutega me näiteks valmistume Indiasse minekuks, kus tõesti rahastame oma tegevusi ja, ja on tegemist pikaajaliste investeeringutega, äh, tuleks kapitali rahastamisega ja siis meil on äh, ka intressipõhised äh, laene, võrdleme maksudega, võrdleme pankade tegevusega oma süsteeme ja oma laene ja jah, lähtume selles kogu tegevuses OECD juhtnööridest. mõningad küsimused, mis olid suunatud IGEA grupile, tegelikult ei puudutanud IGEA gruppi, tegemist on eriomanikega, äh, erijuhtimisstruktuuridega, nii et äh, küsimuse esitaja on asjadest valesti aru saanud, nagu ma juba ütlesin. suur tänu! Läheme edasi, Coca-Cola ja härra Robert Jordan. jah. küsimused äh,. Coca-Cola Hellenic, äh, kus, mis meie omanikud on, omanikusuhted on kakskümmend kolm protsenti ja peakorteri ümber kolimine Kreekast, Ateenast Šveitsi. Coca-Cola Hellenic äh, sai alguse Kreekas ning äh, on Kreekas senini laialdaselt esindatud, aga peakorteri kolimine Kreekast Šveitsi langes kokku Londoni Äh, börsile minekuga ja FTSE sadaga liitumisega ettevõte sai Londoni börsile, mis võimaldas meil saada rohkem kapitali äh,, laiemalt kapitali ja, ja suuremat likviidsust. Äh, endiselt jäädi äh, ka Kreekas börsile ja, ja seetõttu lõpetati Kreekas börsil olek ning ähm, kakskümmend kolm miljardit eurot investeeritakse endiselt Kreekasse, nii et tegemist on endiselt äh, väga palju, väga, väga Kreekas hästi esindatud ettevõttega. kui ja ka villimisvabrikud jäävad Kreekasse. mis puudutab äh, Coca-Cola Euroopa partnereid, siis ähm, tegemist oli hiljutise tehinguga, mis puudutab äh, meie Hispaania, Iberia ühinemisettevõtte liitumist Saksamaa ühinemisettevõttega. Äh, ja selle liitumise põhjuseks on, et mõlemas ettevõttes on oma piirangud, oma raskused ning me tahaksime neid äh, piiranguid äh, leevendada, neid puudujääke leevendada, Hispaania, Iberia villimisettevõte on äh, hotellinduse, äh, toitlustamise äh, küsimustes ekspert, Saksa ettevõte on aga suur, suurte poekettidega kogemusi kogunenud, kogunenud ja ja CCA, CCE-l on oma kogemused eh, piiriülese tegevusega Euroopa Liidu siseselt ning seetõttu otsustati need üksused liita ja see, seda selleks, et parimaid tavad paremini leviksid ning meil oleks tugevam pudeldamise ettevõte kogu Euroopas. siis küsimus, mis puudutas äh, kümmet protsenti meie käibest, mida teenitakse Euroopa Liidus. kahe tuhande neljanda aasta andmed on need oluline on aga seejuures see, et kui me vaatame käivet ja makstud makse, siis see sõltub kõik ettevõtluse varudest, kui on väga suured kulud, siis äh, see tasalülitab pisut neid vahendeid umbes, umbes kakskümmend protsenti meie kuludest on seotud turundusega Euroopa Liidus ja need kulud on suured nii et käibest üksi ei piisa. Äh, kui me tahame vaadata, kui suuri makse makstakse, tuleb vaadata, kui suur on maksustatav tulu. kui me võrdleme käivet äh, ja äh, makse ilma selle näitajata, siis jääb meil vale pilt asjadest, kui me vaatame. aga ka maksustatavat tulubaasi, siis näete, et me oleme, maksame makse sama palju kui teised meie sarnased ettevõtted. mis puudutavad pudeldamisettevõtteid, siis te rääkisite ka maksunõustajatest, jah, me kasutame maksunõustajaid ja me müüme oma tooteid üle kahesaja riigi äh, kogu maailmas ja paljudes riikides on väga keerulised maksusüsteemid, meil on vaja maksunõustajaid selleks, et et äh, mõista kõiki neid süsteeme. meil on vaja nende nõuandeid, aga me ei äh, meil ei ole mingisuguseid äh, selliseid äh, hädaplaneerimismeetmeid äh, meie maksunõustajatega. me toetame äriühingu tulumaksu ühtlustatud konsolideeritud maksubaasi, ehkki selle rakendamine on keeruline, maksubaasi ühtlustamine, proportsionaalsuse tegurid ja nii edasi ja nii edasi ja teie äh, komisjon isegi on oma raportis seda tõdenud, võib-olla on vaja erinevate ettevõtete ja erinevate sektorite jaoks rakendada erisüsteeme, mis võib olla väga keeruline. aga samas peaks tegelema ka siirdehindadega erine-, mitteliikmesriikide puhul. mul on üks täiendav küsimus, ka Coca-Cola usub, et, et ähm, peakorter peab olema Zugis selleks, et äh, olla Londoni börsil mina ei saa sellele vastata, Coca-Cola Hellenic äh, oskab sellele küsimusele vastata, seda Coca-Cola paistab siiski uskuvat ning äh, sellepärast äh, otsustati Kreekast üle viia peakorter ning välja viia siis kolmkümmend miljonit eurot Kreeka raskes olukorras. mina olen asjadest aru saanud nii, et selleks, et peakorter on peakorteri Šveitsi viimine võimaldas paremat kapitali juurdepääsu kas sellepärast, et äh, Ameerika Ühendriikide kapitaliturg on vähem äh, väärtuslik, kas tõesti Tsugi peakorteri kolimine andis paremad võimalused ka kapitalile juurde, kapitali juurdepääsuks? tahate, et me usuksime seda või? palun siis äh, kas tõesti, pange, paneme selle oma raportisse, et äh, selleks, et Coca-Cola saaks äh, kapitali, on neil vaja minna Šveitsi. ja nüüd saab sõna Walt Disney esindaja. Äh, suur tänu. kõigepealt maksunõustajate tasustamine, esitan selle andme, need andmed, mida te soovisite. suurem osa nendest tasudest on seotud äh, maksusüsteemidega tutvumisega äh, ning meil on oma ettevõtte sisesed maksunõustajad. see on tingitud sellest, et meie ettevõte tegutseb väga paljudes erinevates riikides ning äh, me ei pruugi teada kõiki asjaolusid äh, maksusüsteemiga seoses kõikides liikmes, kõikides riikides, kus me tegutseme ning selleks on siis vaja ka nõustajate abi mis puudutab ettevõtte sisseid laene, siis äh, ma ei tea, et neil oleks mingisugused hübriidinstrumendid äh, meie süsteemis äh, selle tegevuse jaoks äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas ja PEPS algatus, nagu ma aru saan, peatavad ka igasugused sellised võimalused, see oleks kindlasti suur samm edasi ja lõpetuseks küsimus, mis puudutab äh, õiglase maksumaksja märgist, siis see tundub äh, mõistlik lähenemine, kuid äh, ütlen, et kui tehakse selliseid algatusi, siis seda planeerides tuleb paika panna objektiivsed tingimused, millest kõik aru saavad. ning kui seda te-, kui seda tehakse õigesti, siis võib see olla tarbija jaoks väga väärtuslik märgis. Alors je donne la parole maintenant ja järgmisena annaksin sõna proua Jeitsile McDonaldsist. suur tänu ma üritan vastata nendele küsimustele, mis esitati meile kõigile või McDonaldsile konkreetsemalt. kõigepealt äh, räägiti agressiivsest äh, maksudest kõrvalehoidmisest ja ma ütleksin uuesti, McDonalds maksab väga suurt tulumaksu, meie ettevõtted kui ka meie kontsessioonettevõtted ja meie maksumäär on kusagil kolmkümmend üks kuni kolmkümmend neli protsenti keskmiselt ja Euroopas oleme me viimase viie aasta vältel maksnud kuskil keskmiselt kakskümmend seitse protsenti. seda siis enne, kui on maha arvatud äh, kontsessioon ettevõtete maksumäär, kes on, kes annavad kolm neljandikku meie äärist. nüüd äh, maksude planeerimine McDonaldsis, see ei ole mingisugune eraldiseisev ettevõte meie ettevõtte sees. me üritame äh, oma äri eesmärke saavutada samas siis seadusega kooskõlas meie neid igasuguseid mõtteid maksudest kõrvalehoidmiseks küll ei arenda. muutused peavad olema selged ja järjepidevad, sellest on öelnud väga pa-, seda on öelnud väga paljud. mis nüüd puudutab äh, tasusid, nagu väga paljud teised ettevõtted, kes on osalenud selles paneelis, me oleme Ehm, jah, vastavustasud, ehm, see on ka meie ettevõtte puhul tavaline, aga mis teid täpselt huvitab? meie maksame välisekspertidele, näiteks audiitoritele osa jah, loomulikult nende auditeerimistööst puudutab maksude küsimust, jah ja vastavustasud nii-öelda, me vastame seda kas meie enda ekspertidele või väljaspoolt ja meie peame neid vahendeid küll täiesti õigesti kasutatuteks, jah, maksame neid tasusid. aga erinevalt Coca-Colast ei ole meil mingisuguseid riskitasusid äh, on mõningaid maksuvaldkondi, kus, kus on standardne see, et äh, tasud sõltuvad äh, sellest, kui palju tänu nõuandele maksudest kok-, maksude pealt kokku hoiti. Euroopas me seda aga ei tee. McDonalds äh, Luksemburg on tehtud teatud spekulatiivseid järeldusi ühe raporti põhjal ja jääb selline tunne, et käive ja mitte tulu on erinevate sissetuleku al-, tulude al-, äh, arvutuse aluseks. Need arvud on kõik avalikud, aga te peate mõistma, et kontsessioonid või see, need frantsiisid toovad lisaväärtuse ettevõttele ja nemad maksavad äh, ise ka äh, nii-öelda autoritasude eest ettevõtte kasu-, logo kasutamise eest teatud äh, tasu ja äh, ettevõtete sisesed laenud, jah, seal on meil turuintress ja hübriidsüsteemid, äh, nii palju kui mina tean, ei ole meie ettevõttesse sugugi tavapärased, minu meelest neid üldse ei ole, aga ma ei ole veendunud ja mis puudutab reegleid ja selgust ja põhjus, miks me oleme siia tulnud ja põhjus, miks me hea meelega oma suuniseid teiega jagame, on see, et me tahame seadusest kinni hoida, kinni pidada, me teeme seda ka täna ja loodetavasti on see võimalik ka tulevikus. võrdsed äh, mänguvõimalused, õiglane konkurents on äärmiselt kriitiline nii suurte kui ka väikeste ettevõtete jaoks ja meie ettevõttes on mõlema, mõlemad ettevõtted esindatud, tüüpi ettevõtted esindatud. nüüd iga-aastane uuring me maksame küll väga palju makse, nii et ma ei ole väga veendunud, et kas ma te tean, kust see pärit on ma olen aga väga uhke selle üle, et meie võtame oma vastutust tõsiselt ja me maksame ära need maksud, mis me oleme võlgu. õiglane maksu äh, märgistus, jah, hea mõte küll, aga kes otsustab selle üle, kes, kuidas sellest kinni peetakse? kust see otsus tuleb, kes selle langetab? ja siis eh, tulumaks sõltub ju sellest, kus eh, toimub eh, ettevõtte tegevus, kui see maks oleks üle Euroopa üks ja seesama, oleks võib-olla lihtsam. aga kui niikaua, kuni on maksubaasid ja maksumäärad erinevad, on väga raske öelda, kes on õiglane ettevõte ja kes mitte. mul ei oleks midagi selle märgistuse vastu, aga see peab väga selgelt olema defineeritud, kes, kus ja millal. suur tänu kas Inbevil on ka midagi lisada? suur tänu, ma tahaksin vastata äh, küsimusele, mille esitas proua Kappel äh, siirdehindade ja äh, konsolideeritud maksubaasi kohta. jah, see eemaldaks vajaduse siirdehindade järele Euroopas ja see oleks väga tervitav, see lihtsustaks meie jaoks kindlasti elu, see elimineeriks ka topeltmaksustamise riskid nii et ilmselgelt see oleks hea võimalus selgema ja lihtsama maksusüsteemi ähm, jaoks Euroopas, aga mõned mõtted minu poolt. kui see konsolideeritud osa CCCTB-st lükatakse nüüd edasi, nii nagu komisjon on arvanud, siis tekib see risk, et praegu faasis äh, topeltmaksustamine jätkub ja see oleks väga-väga suur probleem meie jaoks, äh, puudus selles süsteemis. ja nüüd järgmine punkt, sekkub härra esimees. see tähendab seda, et teie, teile oleks sobivam see, kui mindaks üle äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasile. jah, ütleb äh, kõneleja ja järgmine märkus, mis ma tahtsin öelda selle kohta, puudutab seda, et äh, mis me rääkisime Euroopa konkurentsivõimest ka väljaspool Euroopa Liitu, kui CCCTB tõstab Euroopa Liidus tegelikku maksumäära ja tõstab selle nii kõrgele, et see on oluliselt kõrgem kui meie maksumäärad äh, turgudel, kus, kes on Euroopale konkurendid, siis see võib äh, jah, potentsiaalselt olla negatiivse mõjuga Euroopa konkurentsivõimele. nii et ma arvan, et seda ei tohiks ka unustada. väga hea, suur tänu. ma tahaksin nüüd anda sõna viimastele kolleegidele veel. härra Vanden Kolar Rahvaparteist, palun. suur tänu, härra esimees, ma esitan oma küsimused nüüd hollandi keeles, kui lubate. mul on väga hea meel teid tervitada siin Euroopa Parlamendis äh, täna õhtul. on tagumine aeg, et te tulite ja sellepärast ongi mul väga hea meel et see kohtumine toimub. Äh, Lux Leaks on näidanud seda, et hargmaised ettevõtted on üritanud leida viise, kuidas optimeerida oma maksukoormust. aga ma arvan, et äh, ettevõtete ärimudel ei vasta tegelikult äh, sellele, mida nad ütlevad, et nad teevad äh, seda kõike selleks, et ellu jääda, aga samas jagatakse pärast siis välja väga suuri dividende. aktsionärid on ju kõik need kavad äh, heaks kiitnud. aktsionäre on vaja selleks, et äh, ettevõtete tegevust äh, rahastada. miljoneid kasutatakse ettevõtete ülevõtmiseks ja see kõik näitab seda, et äh, kõigepealt peaks keskenduma ikkagi võrdsetele võimalustele, mida praegu Euroopa turul ei ole. aga üks on selge, selleks, et äh, mängureeglid oleksid võrdsed kõigile, on, on seesama ühtne konsolideeritud maksubaas äriühingute tulumaksu puhul. muidu meid edu ei saada ja tuleb rääkida ka maksumääradest. kas te arvate, et meil oleks vaja ühtset maksumäära, kas meil on seda Euroopa Liidus vaja ja kui jah, siis milline see määr peaks olema? suur tänu, Olle Ludvikson sotsiaaldemokraatide nimel, palun. suur tänu, mul on mõned küsimused härra Matsonile, IKEA esindajale. ma ei räägi siin ju juures ainult mitte IKEA grupist, vaid IKEA-st tervikuna, mis puudutab makse Te olete mõnda aega tuntud juba maailmas kui äh, üks agressiivsema maksupoliitikaga äh, ettevõtteid. Luksemburgis äh, on teie peakorter, Liechtensteinis, Hollandis on teil ettevõtted ja siis holding ettevõte Luksemburgis. Inte IKEA Holding SA on selle ettevõtte nimi kas sellel ettevõttel on ka mingit muud mõtet äh, kui äh, maksude minimeerimine? kui Luksemburg ei oleks teile pakkunud väga äh, soodsat tehingut, kas te oleksite sinna ettevõtte loonud? ja minu teine küsimus puudutab viimatisi arenguid üldisemalt. LuxLeaks ähm, komisjon on hakanud äh, nüüd äh, ebaseadusliku õig-, riigiabi vastu äh, võitlema, tarbijad on hakanud võitlema maksudest kõrvalehoidmise vastu ja mõned poliitilised meetmed on vastu võetud rahvusvahelisel ja Euroopa tasemel millised järeldused te teete sellistest arengutest? kas on mingisuguseid kavu äh, teie maksude planeerimine vähem agressiivsemaks teha? Te olete seni öelnud, et teid ei huvita see, kuidas maailm reageerib, et ei kavatse mitte midagi muuta. kas tõesti, kas see on ikkagi kohane käitumine, nii palju minu küsimustest, suur tänu. rahvapartei äh, härra Niidermaier, palun suur tänu, mul on kaks tehnilist laadi küsimust. kõigepealt võib-olla ka natukene poliitiline <laughs> ühtlasi. kas teie ettevõtted, kui äh, räägitakse äh, äriühingu tulumaksu ühtsest konsolideeritud maksubaasist, äh, kas te võiksite otseselt öelda siis, kas te toetate seda või jääte aia peale rippuma seal? ja teine küsimus, mõned kolleegid, kas te olete valmis äh, ütlema nii selgelt välja, nagu teie kolleeg äh, ütles, et nemad toetaksid konsolideeritud maksubaasi? ja nüüd äh, riigipõhine aruandlus Euroopa Parlamendis on see väga oluline teema, nagu te teate, käivad äh, jutud sellest, et kas äh, aruandlus peaks olema avalik või peaks olema äh, tegemist konfidentsiaalse infoga maksuametite vahel. mina arvan, et äh, riigipõhise aruandluse avaldamisega mõned ettevõtted satuksid riski alla, nad peaksid avalikustama infot, mida konkurendid ei tee nii et äh, minu küsimus on, et äh, riigipõhise aruandluse puhul, millised on need andmed, mis teie meelest on, on kõige sensitiivsemad? Peeter Siimon sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna viimasena. Äh, aitäh, esimees. mul on üks küsimus, mis on mõeldud kõigile siin esinejatele. kindlasti olete te kuulnud Euroopa ettevõtte maksuparadiiside nimekirjast. kas teie ettevõtted eh, on kontrollinud, kas teie nendes mainitud eh, firmades eh, äri ajate ja kui ajate, siis millist äritegevust, millises ulatuses, kui palju inimesi teil nendes riikides tööl on? ja Anhuischer Bushi, Bushile ka üks küsimus, ma lugesin suure huviga, et väidetavalt kahe tuhande neljateistkümnendal aastal üks koma viis miljardit äh, kasumit saite, äh, aga ainult ühe protsendi selle pealt makse maksite, äh, mis on seotud ka nende nõndanimetatud maksuotsustega ja eelotsustega ja see tähendab, et sünergiaefekti kontserni sees ei saa äh, maksustada, see on siis maksuvaba. Äh, aga äh, kuidas te selle maksumäära alandamise olete saanud? sest et majanduslikult ei ole sugugi selge, kuidas selles ulatuses on võimalik sünergias sellist kasumit teenida Äh, isegi äh, kui see ei ole üheksakümmend, vaid äh, nelikümmend, kuuskümmend protsenti, nii et võib-olla te selgitaksite mulle, mida te teeksite, mind ausalt öelda, mulle ausalt öeldes tundub see arusaamatu. suur tänu. annaksin sõna meie külalistele nüüd siis ja vastupidises järjekorras ja kõigepealt Anheuser-Busch InBev ettevõte, palun suur tänu esitatud küsimuste eest ja lubage vastata siis omalt poolt neile nüüd. härra Vanden Kandelaari küsimus. ma tooksin välja selle, kui oluliseks tahame meie pidada Euroopa arbitraaži konventsiooni ümbersõnastamist niimoodi me saaksime lihtsama, kiirema ja usaldusväärsema süsteemi välja arendada vaidluste lahendamiseks. see on meie jaoks väga selge prioriteet. härra Niedermayeri küsimus CCCTB või siis äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta, meie jaoks on see konsolideerimine oluline aga võib-olla vastan natukene detailsemalt riigipõhise aruandluse küsimusele. jah, suurem läbipaistvus riigipõhise aruandluse läbi oleks teretulnud, me toetame seda kindlasti ja meie meelest saab sellest väga oluline vahend maksuametite jaoks, et nad saaksid varem, paremini aru rahvusvaheliste ettevõtete maksubaasid, aga me ei toeta riigipõhise aruandluse avalikustamist. ma võin rääkida siin ainult meie ettevõtte nimel ja meie sektori nimel, teiste nimel ma sõna ei võta. aga tõesti, me oleme mures et info, mis on vajalik riigipõhise aruandluse jaoks ja kui seda kombineerida avalikkuse ees juba oleva infoga, siis see võib tõesti äh, tuua lagedale väga-väga palju konfidentsiaalset infot, äh, mis on ettevõtte jaoks oluline hoida konfidentsiaalsena. ja me tõesti oleksime väga mures, et kui see avalikustatakse, et siis meie konkurentsivõime satub ohtu, eriti just või kindlasti meie sektoris ja nüüd eh, see, kuidas infot jagatakse eh, maksuametite vahel ja maksuametite ka, eh, meil peab olema väga kindel turvasüsteem paigas selleks, et see info ei leki kuhugi või ei jõua avalikkuse ette. ja nüüd härra Siimoni küsimused maksuparadiiside kohta kõigepealt äh, meil on selles osas väga lihtne poliitika, me ei ole ennast registreerinud äh, maksueesmärkidel kuhugi äh, paradiisi, jätan maksuparadiiside definitsiooni lahtiseks, selles osas ei ole väga palju kindlust, eriti Euroopa Liidus ka väljaspool töötavate ettevõtete jaoks härra Siimon ütleb, et noh, Euroopa Komisjonil on definitsioon. jah, aga teistel ette, teistel organisatsioonidel on teistsugune definitsioon meie toetaksime seda, et äh, rahvusvahelisel tasandil lepitaks kokku ühtses definitsioonis, aga see selleks. meie poliitika on väga selge, meie maksame maksu seal, kus tekib tulu ja meil on muidugi ettevõtteid äh, riikides, mida peetakse võib-olla teinekord maksuparadiisideks, põhjuseid on palju, kõigepealt ajaloolised ettevõtted et, äh, me võtsime üle ettevõtted, millel olid oma ettevõtted maksuparadiisides. üsna tihti nendel, nad ei teeni mingisugust ärilist eesmärki, kindlasti mitte maksu eesmärki, aga eh, maksuparadiisidest eh, äratulemine ei ole sugugi lihtne, me oleme üritanud seda teha see on üsna raske, meil on tekkinud äh, juriidilisi äh, raskusi äh, suhete täielikuks lõpetamiseks maksuparadiisiks väidetavalt oleva riigiga. ja teine põhjus, miks me oleme nendes riikides tegevad, on see, et õlu juuakse igal pool üle maailma ja mõnikord lihtsalt me müümegi seal õlu. nojah aga see esimene kombinatsioon, mida te siis teete, millised summad jooksevad, äh, käivad seal läbi, mitte nende inimeste läbi, kes siis äh, õlut joovad, vaid siis nad rahalise, see rahaline pool? Need ettevõtted, kui me ei ole seal registreeritud õlle müümiseks ja kui on tõesti tegemist ainult ajaloolise põhjusega, et me võtsime üle mõne ettevõtte, kellel oli maksuparadiisis äh, mingi ettevõte, need ei teeni mitte mingit eesmärki, nad on lihtsalt seal kirjas äh, raamatupidamises nii-öelda. me oleme üritanud vähendada ettevõtete arvu oma äh, ettevõttes, äh, selleks, et asjad oleksid lihtsamad, aga see ei ole alati olnud väga lihtne, see ei ole olnud väga praktiline. kui lubate, ma räägiksin natukene sellest Belgia küsimusest, ma tean, et aega on vähe, aga see üks protsent, äh, tegelikult selle aluseks on põhimõtteline arusaamatus selles osas, kuidas maksustatakse meie ettevõtted. Äh, ABM, äh, InBev SA, meie tütarettevõte, seal tulevad, selle ettevõtte kasum tuleb dividendist. Nende ettevõtete dividendidest, mis on meie ettevõtte all ja neid ei maksustata, dividende ei maksustata Belgias, nad on maksuvabad ja sellepärast see üks protsendiline maksumäär, mis on jõudnud ette, mis on jõudnud ajakirjandusse suur tänu, äh, proua McDonalds. suur tänu nende esitatud küsimuste eest, mis puudutab äh, võrdseid äh, mängureegleid, siis jah, see oleks väga oluline. küsimus esitati Euroopa kohta, aga meie oleme hargmaine ettevõte, meil on ka äh, Ameerika Ühendriikidesse ettevõtmine ja sellele me peame ka mõtlema ja loomulikult oleks kõige parem, kui kõik harmoneeritakse, aga see on ilmselt liiga ambitsioonikas eesmärk. mul on väga hea meel, et McDonalds ja kontsessioonettevõtted ähm, maksavad makse oma tegevuse pealt, maks on väga oluline ja nii kaua, kuni kogutud maksu kasutatakse äh, Äh, eesmärgi kohaselt on kõik hästi ja mul ei ole konkreetset määra välja pakkuda. nüüd, mis puudutab arbitraaži, me oleme väga mures vaidluste vahe, äh, vaidluste lahendamise osas äh, ka regioonide vahel. standardiseerimine ja selgus oleks väga teretulnud. Luxleaks, riigiabi, tarbijate protestid ja nii edasi, millele siin viidati McDonaldsil on kaheksa tuhat restorani Euroopas ja me ei muuda äh, seda, kuidas me oma äri ajame, erinevalt, äh, ei, ei muuda oma ärimeetodeid, me maksame makse, maksame kõrgeid makse ja teeme seda hea meelega. me toetame CCCTB-d, aga kordaksin seda, mida on öelnud ka teised, järjepidevus ja selgus on meie jaoks kõige olulisemad. riigipõhine aruandlus, sellega ei ole midagi lahti. info avalikustamine aga on väga riskantne meie jaoks ja me oleme mures me jagame infot Maksuametiga, kui nad seda meilt paluvad, äh, seda läbi auditi või teabenõuete, teeme seda hea meelega, aga info moonutamise risk, äh, keerukuse ja segaduse tekkimise risk ja lisaks sellele konfidentsiaalse info avalikkuse jõudmise risk kasvab äh, siis, kui need, äh, kui need aruanded tehakse avalikuks. Äh, see, see, meile ei meeldiks see, kui inimesed, kes ei, kes ei oska neid, seda infot tõlgendada, selle info saavad. Euroopa Liidu maksuparadiiside nimekiri nii nagu on õlle joomisega, süüakse hamburgereid ka üle terve maailma, nii et meie olukord on üsna sarnane eelkõnelejatega meil on üsna palju ettevõtteid maksuparadiisriikides seal tegutseme nii restoranides kui meil on ka seal äh, juhtimisstruktuure meie restoranid äh, ja kontsessioonettevõtted on kohalikud ja nii jääb see ka tulevikus suur tänu suur tänu härra Stowell palun suur tänu, küsimusi oli palju ja ma loodan, et ma jõuan kõigile vastata. esimene küsimus puudutas äh, maksubaasi kahanemist ja kasumi ümberpaigutamist Pepsi laiemalt. jah äh,, meie ei tegutse kunstliku maksustrateegiaga, ma tean küll, mis asi see on, meie niimoodi ei tee, meie maksumäär seda ka näitab ja tooksin teile näite vaadake näiteks Ameerika Ühendriikidesse tagasi saadetavaid äh, autoriõigusi, selle jaoks tegelikult äh, mingisugust majanduslikku kaalutlust olla ei saa. meid maksustatakse äh, tegelikult selles riigis, kus me tegutseme, palju madalama määraga kui see, mida tehakse Ameerika Ühendriikides ja Ameerika Ühendriigid hoiavad väga pidevat silma peal autoriõiguse kasutamisel. mis nüüd puudutab äh, äriühingu tulumaksu ühtset konsolideeritud maksubaasi, siis ma arvan, et äh, me peaksime kõigepealt äh, saama lisainfot selle kohta, et kuidas aga seda hakatakse välja arvutama, ma ei saa sellele praegu vastata. ja on terve rida kaalutlusi, mis meil on sarnased Coca-Cola kaalutlustega me ei saa praegu veel öelda, kas me seda toetame või ei, aga kui seda tehtaks õiglaselt ja see oleks ka praktiliselt rakendatav, kui see sobib ettevõtete ärimudelitega ja kui tagatakse see, et äh, ettevõtete tulud jagatakse liikmesriikide vahel õiglaselt, siis äh, oleks see meie jaoks kindlasti väga positiivne areng ja see kindlasti lihtsustaks maksuhaldust meie jaoks nüüd, äh, mis puudutab seda küsimust, et kas meil on vaja ühtset maksumäära, jätan selle ekspertide otsustada. ma kindlasti äh, arvan, et maksumäär äh, loomulikult tekitab maksukonkurentsi valitsuste vahel ja valitsused pakuvad maksusoodustusi mitmetel põhjustel, peaasjalikult selleks, et äri Eh, siit tõmmata või äritegevust tõmmata oma riiki, aga ma jätaksin selle küsimuse siiski majandusteadlastele lahendada. nüüd, eh, mis puudutab riigipõhist aruandlust ja seda, et kas info tuleks avalikustada. Eh, ma olen nõus teiste ettevõtete kõhklustega. OSCD liikmed on põhimõtteliselt jõudnud hiljuti kokku leppele väga keerulise eh, meetodi osas, seda kasutatakse siis nüüd maksuametite vahel, see on kõrge riski eh, eh, nii-öelda meetod, me peame praegu juba avalikustama oma ettevõtte tegevuse kohta vägagi sensitiivset infot, seda läbi kohustusliku aruandluskohustuse regionaalsel tasandil ja lisaks sellele toimub väga detailsete andmete vahetus äh, maksuametitega nendes riikides, kus me oleme tegevad. ja äh, selleks koolitatud inimesed vaatavad selle info läbi ja tagavad siis omalt poolt sellele, et me vastame selle riigi seadusandlusele ma saan muidugi aru, äh, kus on näiteks kasumimarginaalide äh, avalikustamise osas kõhklused ja nii edasi. no kui loomulikult ametivõimud seda nõuavad, siis me ka need avalikustaksime, need andmed. ja nüüd see viimane küsimus puudutas maksuparadiise. nii nagu on ka varem siin komisjonis kuulamistel räägitud, ei ole meil täna praegu veel ühtset definitsiooni maksuparadiisile näiteks Hongkong äh, minu meelest äh, teinekord satub väga ebaõiglaselt maksuparadiiside nimekirja. samas on nende elanikkond väga suur äh, ja seal on väga äh, tihe äh, kaubandustegevus. meie teeme nendega ka väga palju kaupa ja meil on seal ettevõte, kus on tuhanded inimesed tööl ja kus on, on väga suur majandustegevus lisaks sellele meie kruiisilaevad näiteks Bahamas. meil on seal kohalik ettevõte, kelle läbi me saame üldse seal tegutseda ja kui me näiteks äh, filmime kusagil, äh, siis teinekord on mõnes riigis vaja luua ettevõte täiesti arusaadavatel põhjustel. aga mis siin on kõige olulisem siinkohal minu meelest ja millele me peaksime keskenduma et äh, meie kasum äh, peaks arvestama ka nii-öelda majandusliku järelevalvega. võib-olla jah, on, meil on siin palju ettevõtteid, kes äh, on ostnud mõne ettevõtte seal või loonud ise seal ettevõtte niinimetatud maksuparadiisis ja, ja et nendel ettevõttel on väga piiratud tegutsemine. ja küsimus tegelikult, mis tuleb esitada, on see, et kas kas on sisuliselt tühja ettevõtte puhul näidat-, sisuliselt tühja ettevõtte puhul näidatud väga suur kasumit, kui see nii on, siis tuleks muidugi midagi ette võtta, kui kellelgi on Keimani saarel äh, mingisugune äh, tegelikult mittetegutsev ettevõte, siis ma küll aru ei saa, miks see peaks nii olema kui tõesti sinna nii-öelda kanditakse väga suur osa kasumist, aga tegelikult seal mingisugust ärilist tegevust ei toimu, siis see on problemaatiline nii et äh, ma arvan, et äh, me peame vaatama pigem seda, kus me makse maksame, et kas see vastab sellele, milline on olnud seal meie tegevus. meil selgelt ei ole selliseid juhtumeid, kus, äh, kus on kanditud kasumit nendes ettevõttes. aitäh ja annan nüüd sõna Coca-Cola esindajale. härra Jordan, palun aitäh, esimees ja aitäh nende küsimuste eest paljudel küsimustel oli ühine teema, see puudutas ähm, äriühingu tulumaksu ühtset konsolideeritud maksubaasi ja kas see on ainuke võimalus äh, võrdsete tingimuste loomisteks või on meil vaja ka ühtset maksumäära? ning äh, küsimus oli ka selles, et kas me eelistame CCCTB-d või CCTB-d ja mis puudutab esimest küsimust, siis mina ei usu, et see on ainus viis võrdseid reegleid luua. kui asja õigesti teha, siis see võib aidata loomulikult kaasa võrdsete mängureeglite kujunemisele, aga asi on natukene keerulisem, nagu näiteks maksubaasi harmoneerimine ja korrektsete tegurite paikapanemine ja isegi võib-olla kontserni defineerimine ja isegi kontserni siseselt eh, on erinevaid eh, ettevõtteid, ehm, mõned eh, võib-olla on suurema turuosaga kui teised. niisiis ehm, ma arvan, et sellega tuleb samuti arvestada, samuti tuleb arvestada erinevustega erinevate ärisegmentide vahel. aga Pepsi algatuses minu meelest on üsna palju, samuti selles töös, mida teie komisjon on teinud, see kõik annaks oma panuse mängureeglite ühtlustamisele ja Pepsi tegevuskavas on palju asju, mis puudutavad näiteks siirdehinda, tegevuskavad kaheksa kuni kümme see siirdehinda dokumenteerimine, riigipõhine aruandlus kindlasti aitaks kaasa võrdsete tingimuste loomisele ning vaidluste lahendamine, sellest oleks samuti kasu, sest vaatamata sellele, kui lihtsaks me seadusi ka ei teeks, on ikkagi ka mõned asjad, mis on keerulised ning äh, tugeva äh, vaidluste lahendamise mehhanismi loomine, sealhulgas kohustuslik arbitraaž, ei tähenda tingimata seda, et see vaidlus ka arbitraažini jõuab, aga äh, tagab selle, et küsimus lahendatakse võimalikult varakult, sest osapooled võib-olla ei soovi arbitraaži poole pöörduda. nii et, et toimuvad põhjalikumad arutelud nende vahel, keda see probleem puudutab nüüd äh, see äh, CCTB ja CCTB küsimus, kumba me eelistame? CCTB-ga käib kaasas üsna palju keerulisi asju. Äh, kui meil õnnestuks rohkemate teemadega tegeleda, siis paljud probleemid ei kaoks eriti need probleemid, mis on seotud siirdehindadega sellepärast et isegi kui meil on ühtne maksubaas, siis siirdehinna küsimus jääb endiselt. kas nüüd selleks oleks vaja ühtset maksumäära? mina ei peaks seda um-, ilmselt otsustama, aga ma olen täheldanud, teie komisjoni raportis räägitakse sellest, et maksude planeerimine peaks toimuma seaduse raames ja lepingute raames, nii et, et kõige kohasem vastus agressiivsele maksude planeerimisele oleks head seadused ning äh, kahekümne kaheksa liikmesriigi on otsustada, milline peab olema selle kõige tulemus, nii et, et mina jätaksin liikmesriikide otsustada, milline see määr peaks olema ja kas ühtne maksumäär äh, aitaks eesmärki paremini saavutada. Äh, tarbijaid puudutav küsimus. tarbijad on hakanud asjale ka tähelepanu pöörama, see on tõepoolest nii, tarbijatel on valik Ehm, milliseid eh, jooke juua ning meie leiame, et meie ülesanne on oma eh, sotsiaalne eh, toetus välja teenida ning me peame kinni pidama seejuures siis ka maksuseadustest kõikides liikmesriikides ning rohkem kui kahesajas riigis, kus meie jooke müüakse. see on äärmiselt oluline selleks, et me oleksime sotsiaalselt samuti vastutustundlikud. maksuparadiisid. maksuparadiise defineeritakse erinevalt, aga üldiselt on maksuparadiises madal maksumäär ning nagu ma ennist ütlesin, vastates esimehe küsimusele täiendavate maksude kohta, Äh, mida USA ettevõtted peavad maksma, kui dividendid USA-sse tagasi tuuakse, siis me tõepoolest kasutame valdusfirmasid selleks, et me saaksime oma äh, välismaise tegevuse kasumi taasinvesteerida nendesse riikidesse, nii et, et valdusettevõtetel on oma eesmärk na, ning nagu kolleegid InBevist ja McDonaldsist ja Disneyst, on meil tarbijad paljudes riikides, ka riikides, mida peetakse maksuparadiisideks ja meil ei ole seal ainult tarbijad, me ka tegutseme seal. ning me anname tööd paljudele inimestele ja me investeerime ka kapitali nendesse riikidesse, mida peetakse maksuparadiisideks. aitäh! ja nüüd härra Matson. aitäh! ma ei hakka ennast kordama, kui eh, alustaks nüüd võib-olla riigipõhisest aruandlusest, siis meie toetame seda väga. juba eh, me, täna me esitame selle kohta üsna palju infot. jah, võib-olla meil on tõesti äh, Äh, vaja välja töötada süsteem, et me saaksime seda vastavat infot maksuasutustele esitada. Äh, jah. me peame looma, äh, koostama umbes sada erinevat raportit ja maksuasutustel on vaja ka inimesi, et kõiki neid raporteid läbi vaadata, sest et sellega ju ka nende töökoormus kasvab. aga meile on riigipõhine aruandlus vastuvõetav kui räägime nüüd äriühingute tulumaksu ühtsest konsolideeritud maksubaasist, siis me toetame seda. aga see peaks olema tõesti siis selline, mida toetavad kõik. Äh, asjad peavad äh, käima õiges järjekorras, me ei tohiks äh, luua probleemi, me ei saa lubada seda, et mõnedes riikides seda kasutatakse, teistes mitte ja samuti oleks soovitav äh, kui OSCD oleks siin äh, kaasatud, kui me räägime siirdehinna reguleerimisest ja OSCD suunistest, siis siin võivad meie jaoks tekkida samuti probleemid. aga see ühine baas on tõesti oluline ja me saame veel vähendada ettevõtete halduskoormust, et me saaksime just äritegevusele ja ettevõtlusele keskenduda. nii et, et seda toetame täielikult kui jutt käib nüüd äriühingu tulumaksu ühtsest konsolideeritud maksubaasist, siis äh, me peame mõtlema süsteemile lühemas perspektiivis. meil ei ole probleeme selle toetamisega, aga ma arvan, et äh, tekib probleem otsustada, kui palju teenitakse ühes või teises riigis, meil tekib konkurents maksuasutuste vahel, nii et me oleksime praegu ettevaatlikud, me ei taha äh, et ettevõte satuks äh, siin erinevate maksuasutuste äh, huviobjektiks. Äh, see võtab neilt ära väga palju energiat, sest ettevõtted peavad tegelema siiski ettevõtlusega. see võib-olla oleks võimalik ainult pikemas perspektiivis. härra Ludvikson, aitäh. ma pean nüüd küll midagi kordama IKEA ei ole ettevõte, see on kaubamärk ning äh, on veel tei-, kaksteist teist ettevõtet, kes on börsis, äh, börsil Türgis, äh, Kaug-Idas ja ka nemad tegutsevad IKEA sildi all ja mul ei ole mitte mingisugust ettevõtet, infot nende ettevõtete kohta, seda infot võite leida internetist äh,. Frantsiisi omanik äh,, nemad kuuluvad IKEA gruppi ning äh, Äh, härra Ludvigson, ma vabandan, et ma ei saa vastata küsimustele. meil minu teada Luksemburgis ei ole tütarettevõtet. me maksame kakskümmend protsenti tulumaksu. me mõlemad oleme härra Ludvigsoniga Rootsist pärit ja kui me kogu oma tulu saaksime Rootsis, siis maksaksime kakskümmend kaks protsenti maksu tulles nüüd äh, tagasi maksuparadiiside juurde, mõned neist on äh, eksootilised saared, mõned mitte. Äh, meie oleme konkreetne kauplusi omav ettevõte, me tegutseme kohalikul tasandil ja me oleme väga erilises olukorras just sellepärast, et me tegutseme niivõrd kohalikult. ja lõpetuseks tahaksin mainida, et meil on väga vähe maksustamisalaseid eelotsuseid, see on vastus härra Ludvigsonile. ja me oleme neid taotlenud selleks, et saada selgust, meil on vaja selgust, ei muud midagi. Äh, maksusüsteem on väga keeruline ja seetõttu ma tõesti toetan teie tööd, et te üritate seda süsteemi meile lihtsamaks teha, sest et meil läheb nii palju aega selleks, et erinevatest reeglitest aru saada äh, kui see oleks lihtsam, siis me saaksime paremini töötada ja olla konkurentsivõimelisemad et selline asi on meile väga teretulnud, aitäh, aitäh. ja lõpetuseks härra Schuster. aitäh, esimees. kõigepealt, kas siis, siis DB on ainus võimalus võrdsete tingimuste loomiseks? ei, ma ei arva kõige olulisemad oleksid selged lühikesed reeglid, mis on kõigile mõistetavad mitte ainult maksumaksjale, vaid ka maksuasutustele, sest et mõnikord nemad ei saa aru, millised reeglid on nii et, et mõlemad pooled peavad asjadest aru saama, ma juba ütlesin, et ähm, see konsolideeritud maksubaas toimib ainult siis, kui on ühtne maksumäär ning mul on mõningaid filosoofilisi probleeme, äh, kui me hakkame seda mingite mudelit, muude mudelitega kombineerima Äh, siis, siis tulevad juurde lihtsalt lisategurid, mis tegelikult ei aita kaasa erinevate liikmete, liikmesriikide vahel tulu jaotumisele äh, mis puudutab nüüd ühtset määra, siis nagu ma ütlesin, ma toetan seda ühtset maksumäära. Äh, minu kolleegid küll ei maininud, mis see määr võiks olla. Äh, ma arvan, et kui Euroopas oleks äh, selline määr, see peaks olema konkurentsivõimeline, nii et tuleks vaadata, milline see määr on meie ümbruses asuvates riikides. Äh, ma ütleksin, et see peaks olla kuskil kakskümmend protsenti või natuke madalam, aga mina seda ei otsusta, seda otsustavad rahandusministrid ja võib-olla käib sellega kaasas ka käibemaksu tõus, aga seda on väga raske inimestele selgitada, aga minu soovitus oleks siis kuskil kakskümmend protsenti see maksumäär Äh, nüüd riigipõhine aluandlus, kas see peaks olema avalik või mitte. meie, äh, nagu ma sissejuhatavas sõnavõtus äh, ütlesin, toetame läbipaistvust maksumaksja ja maksuasutuste vahel. nüüd kõige avalikkusele esitamine, ma ei tea, kas see on oluline, eriti kui asi puudutab konkurentsivõimealast infot võib-olla teatud äh, marginaalid ja, ja struktuurid ja meie äris on need marginaalid väga olulised äh, ja seda on võimalik esitatud infost tuletada. nii et, et võib-olla peaks olema ettevaatlik sellise info avalikkusele edastamisega, sest seal võidakse asju hakata valesti tõlgendama viimane küsimus oli, et kas meil on ettevõtteid Euroopa Liidu poolt äh, nimetatud maksuparadiisides, mina võin öelda, et ei ole. ning äh, üks küsimus, mis puudutas avalikku arvamust maksudest kõrvalehoidmisest. jah, meie ettevõte, nagu ka teisedki, hoolib avalikkuse arvamusest, aga ma arvan, et meil ei ole probleemi, äh, sest et meie ettevõte ei hiili maksudest kõrvale, aitäh suurepärane, aitäh! Äh, tänan kuut esinejat, kes nõustusid osalema selles mõttevahetuses ning vastama peaaegu kõigile küsimustele ja need, mis, küsimused, mis suulist vastust ei saanud, teile lubati siis saata kirjalik vastus. niisiis, ja meil on õnnestunud ähm, ja need peaksid meieni jõudma siis nädala lõpuks ja nüüd annaksin sõna raportööridele, et nad võtaksid kokku selle väga huvitava pärastlõuna ja annan kõigepealt sõna Elisa Ferreirale. Äh, kõneleja ütleb, et ta jätkab portugali keeles. Äh, see oli tõepoolest äh, väga oluline kohtumine ning ma arvan, et on väga hea, et kõik need hargmaised ettevõtted võtsid meie küllakutse vastu ja tulid siia ja vastasid meie küsimustele avalikult ma oleksin tahtnud eh, ühe küsimuse esitada, aga kuna aega on vähe, eh, siis eh, võib-olla tõstataksin siiski ühe küsimuse, millele kõik ettevõtjad mõistsid mõelda. me rääkisime siin IKEA-st, Facebookist, Walt Disneyst, Google'ist, Coca-Colast. kõik need ettevõtted loomulikult tegelevad reklaamimisega ning äh, mina ütleksin, äh, maksumaksjad praegu või tarbijad kannatavad just nimelt maksukoorma tõttu ning võib-olla oleks äh, hea, kui te töötasite välja sellise reklaami, kus te ütlete, et ka me, meie maksame makse ka. sest minu arvates kodanikud olla ja tarbijad oleksid väga rahul kui nad teaksid, et hargmaised ettevõtted äh, maksavad ka oma osa maksudest, maksudest, mida kõik äh, inimesed peavad äh, maksma. nii et, et kas ei oleks võib-olla aeg, et te muudaksite oma suhtumist ja tõesti käituksite niimoodi, et, et saaksite ausalt ennast reklaamida ja avalikkusega suhelda, öeldes, et meie maksame makse, meie kanname ka maksukoormat mis puudutab nüüd äh, järeldusi tänasele kuulamisele, siis need järeldused tehakse hiljem, mitte täna. aga mulle tundub, et äh, antud hetkel me võime küll järeldada, et on oluline erinevus äh, selle vahel, mida ettevõtted ütlevad ja mis tegelikult toimub. kindlasti ei maksa nad makse seal, kus tulu saadakse probleem on selles, et praegune maksustruktuur on väga nõrk, siin on palju lünki ja nii on suurtel ettevõtetel võimalus legaalselt kasutada maksuparadiise ja muid võimalusi. maksumäärad USA-s, need maksumäärad on osaks probleemist ning asjaolu, et USA-s on selline maksumäär, nagu seal on, tähendab seda, et äh, väga palju on tulusid, mis läheb Kaimani saartele, Bermudale, et ettevõtted edukalt viilivad maksude maksmisest kõrvale äh, igal pool ja see on probleem. see tähendab seda, et me ei kanna kogu maailmas maksukoormat võrdselt. ma arvan, et ettevõtted siin, kes siin täna olid, tunnistavad avalikult, et olukord peab muutuma. ma arvan, et nad on nõus sellega, et asjad peavad muutuma, maksusüsteem peab muutuma me peame olukorda korrigeerima, meil on PEPS, meil on CCCTB. ma arvan, et meil on vaja ühist alust ettevõtete tulumaksuks, ettevõtete kasumi maksustamiseks, meil on vaja ühtset lähenemist, ühtset maksumäära erinevate riikide jaoks. ja samuti tõdeme, et riigid on valmis andma aru oma kasumitest riigipõhiselt. see on ka uus lähenemine, sellepärast et siiamaani on suhtumine olnud hoopis teistsugune. on olnud võimalik kasumit lihtsalt suunata maksuparadiisidesse või kuhugi mujale. ma arvan, et me kõik oleme samuti nõus sellega, et meil on vaja ühist lähenemist, meil on vaja selgust, mida me maksuparadiiside osas soovime, meil on vaja ühtset poliitikat, mis võimaldaks meil kaotada need lüngad, mis rahvusvahelisel tasandil maksuparadiiside näol eksisteerivad. meil on vaja läbipaistvus, läbipaistvust ka eh, maksustamisteemaliste eelotsuste vallas ja jah, me seisame silmitsi väljakutsetega. meil on vaja seadusi, mis on avatud ja mis on selged, millest me kõik aru saame ning eh, mis võimaldab kaotada need eh, lüngad ja probleemid, mis on seotud maksuparadiisidega. me hakkame nüüd koostama siis oma järeldusi ja eh, loodetavasti jätkame seda dialoogi ettevõtetega meie lõppeesmärk on see, et teie muudate oma käitumist, meie muudame seadusi, nii et, et kõik on rahul ja iseäranis maksumaksjad ja tavalised kodanikud. aitäh ja Mihhail, aitäh. Äh, Alain, kallid kolleegid, ka mina tahaksin rõhutada, et on vajalik ja õige, et me täna selle kuulamise korraldasime ja ma küsin nüüd endalt, miks ettevõtete esindajad juba varem ei ole meie juurde tulnud, sellepärast et äh, selline asjalik arutelu siin on näidanud, et Euroopa Parlament suhtub oma ülesannesse tõsiselt ja ei ole mitte mingeid põhjusi, miks rahvusvaheliste ettevõtete esindajad ei peaks siia tulema ning et ma tõesti loodan, et see asi jätkub, et selline mõttevahetus ka tulevikus on võimalik, kui meil on rohkem aega Eh, oma tööd teha ja tahaksin rõhutada, et mõned punktid eh, vajavad veel täiendavat selgitamist. Eh, näiteks mitmed ettevõtete esindajad viitasid sellele, et nad kasutavad ühelt poolt legaalseid võimalusi maksustamiseks ja et võib-olla see on lausa ettevõtte juhtkonna kohustus Äh, seda teha ja mulle jäi meelde ka see, mida ütles Facebooki ja Google'i esindaja ja ka teised, et äh, nad viitasid sellele, et äh, nende arvates teatud ähm, struktuurid, ähm, äh, näiteks Kaimani äh, saarte kasutamine, Bermuda kasutamine, ei kahjusta Euroopa Liidu liikmesriiki ja nende maksumaksjaid, vaid pigem USA maksumaksjaid ja ma arvan, et selle küsimusega peaks põhjalikumalt tegelema, kas selline väide tõepoolest kehtib ning äh, kas ei ole siiski ka kahjulikku mõju selle Äh, võib-olla ühel päeval, äh, võib-olla ähm, järgmisel, äh, võib-olla sajandil, võib-olla makstakse need maksud, nagu esimees irooniliselt ütles kas see fakt ei ole siiski see, et seni, kuni selle hetkeni, kui need maksud makstakse, on see sularahavoog maksustamata ja seda raha võidakse kasutada selleks, et mingit kasumit tootev strateegia välja töötada ja see oleks ju teistele äh, kahjulik. nii et, et see on üks mõte, mis mulle nii juhuslikult pähe tuli. Äh, veel kord tahaksin rõhutada seda, et, äh, et vastastikusus on samuti oluline. koostöö USA-ga on erilise tähtsusega oma raportis Äh, meil on ka vastav sõnastus või soovitus sees, et äh, läbirääkimistel USA-ga äh, üritatakse saavutada kokkulepet selles küsimuses. loomulikult võib see olla seotud ka Pepsi pakundamisega, OECD soovitused on arutusel nii et, et küsimus on praegu selles, et kuidas kohustuslikke nõudeid kehtestada. ma arvan, et Euroopa Liidul äh, on ühel päeval selline raamistik, mis on kohustuslik ja siis saame kasutada ka tugevamaid argumente, kui äh, suhtleme USA-ga, sest äh, Eh, sest et siis ei ole ju see sobiv, kui ettevõtted kannatavad kahju ja siis me saame ka lobistidele survet avaldada, et eh, USA ja Euroopa Liit siin kokkuleppe saavutavad ning minu viimane märkus, eh, meil on vaja rohkem läbipaistvust, rohkem järelevalvet ja meil on vaja võib-olla ühist lähenemist kogu Euroopa Liidu tasandil nõndanimetatud maksuparadiiside küsimustes on vägagi selge, et paljud ettevõtted kas või traditsioonide tõttu, nagu siin paljus kordi rõhutatakse, äh, omavad seal ettevõtted ja traditsioone on võimalik muuta. Äh, kui mingeid selgeid eeliseid ei ole, siis tekib küsimus, et noh, miks need ettevõtted seal endiselt olema peavad Äh, äh, ja kui see aiuke argument on traditsioon, siis minu arvates see argument ei ole eriti usaldusväärne. Äh, ja me peaks vaatama, kuidas me Euroopa tasandil siin saaksime arukalt reageerida ja teeme oma raportis selleks ka konkreetseid ettepanekuid ja võtan nüüd asja kokku jah, on, me saime täna olulisi tulemusi, aga ka paljud küsimused jäid veel lahtiseks. minu arvates Äh, on selge, et äh, kui meil on mingid reeglid, äh, kas Hollandis või Luksemburgis, kui me vaatame neid, siis peab vaatama, miks need reeglid on loodud. mulle ei ole päris selge, kuidas sellega asi on, kas selle taga on need valitsused, kes neid reegleid on agressiivselt peale pandud või on nad järginud nõustamisfirmad soovitusi või on siin ettevõtete juhtkonnad midagi otsustanud, nii et, et ähm, siin selles küsimuses on samuti äh, vaja põhjalikumaid selgitusi ja võib-olla eesistuja leiab võimaluse, kuidas seda ka teha, aitäh. suur tänu. suur tänu kõikidele asjaosalistele, meie paneelis osalejatele, raportööridele, kõikidele meie komisjoni liikmetele see, mida me oleme täna pärastlõunal kuulnud, näitab, et tegemist on muutuste ajaga äh, ja loomulikult need muutused võtavad aega, aga tegemist on möödapääsmatu arenguga, mõned teie hulgast on öelnud, Liisagi äh, viitas siin sellele, et ettevõtted on juba umbes kakskümmend aastat olnud teadlikud asja olust, et peale selle, et neil on majandustegevusega seotud roll, on neil ka oma sotsiaalsed kohustused, ülesanded oma töötajate, oma tarbijate ees ja hiljuti on hakanud aru saama ka sellest, et neil on ka keskkonnavastutus. Pariisi konverentsi valmistatakse ette võitlust kliimamuutuse vastu ning suurem osa ettevõtetest on siiski valmis kandma oma vastutust ning on püüdnud näidata üles, et nad on eeskujulikud õpilased, kes on valmis kaitsma keskkonda. ja on veel kolmas dimensioon. kodaniku vastutus, maksualane vastutus, sellest oleme rääkinud praegu, me tahame osaleda siis avalike teenuste rahastamises, see on ka üks vastutuste, äh, vastutus, mis on ettevõtete jaoks oluline, see on oluline töötajate, maksumaksjate, äh, riigi jaoks ja valitsustes äh, on samuti hakatud tõdema seda ning ka hargmõiste ettevõtete juht kondades äh, on see muutumas selgemaks, ehkki äh, me ei ole sugugi mitte jõudnud veel teekonna lõppu. tahaksin lõpetada meie tänase ürituse, juhtides tähelepanu sellele, et äh, enne meie koosoleku algust kell kolm toimus meil koordinaatorite koosolek ja sellel koosolekul rääkisime meie esimeste konverentsile tehtavast, tehtavatest kahest ettepanekust, et me tahaksime, et hääletamine meie raporti teemal toimuks järgmisel nädalal Strasbourgi täiskogu osaistungjärgul, täpsemalt kahekümne viiendal novembril ja fraktsioonid saavad esitada nüüd muudatusettepanekuid võttes arvesse meie tänast arvamusvahetust äh, muuhulgas. teine otsus, mille koordinaatorid langetasid, oli, et küsida, küsitakse esimeste konverentsil äh, pikendada meie tööaega kuue kuu võrra. ja järgmise nädala kuupäev on paika pandud selleks, et meie töörütm jätkuks kui me tahame aga, et äh, meie töö äh, äh, kanduks edasi õigusloomeprotsessi riiklikul tasandil, siis me peame oma tööd jätkama ja kõigepealt esimene direkti-, direktiiv maksuotsuste kohta oli meie esimene samm, siis Euroopa Komisjoni tekst, mis moodustab juriidilise aluse äriühingu konsolideeritud maksubaasi kohta, seejärel toimub rakendamine, konkreetsed soovitused, ka OECD soovituste edasiandmine. nüüd me soovime samuti, et me saaksime ka edasi avaldada poli-, poliitilist survet, kui me seda ei tee, siis võib arvata, et valitsused, kellel on palju muudki, mille peale mõelda paraku, praegusel ajal on paraku erinevaid mureküsimusi palju, sealhulgas ka üsnagi traagilisi muresid, et valitsused siis äh, kasutaksid ära ka igasugust võimalust, et otsuste tegemist edasi lükata. kuna tegemist on oluliste otsustega, sellepärast et meie maksusüsteem mida rakendatakse meie ettevõtete puhul, on äh, sajandite vanune ning ei vasta kaasaegse ühiskonna ja kaasaegse majanduse vajadustele. me peame kasutama ära selle kriisi või skandaaliga loodud võimalusi. paraku demokraatlikus süsteemis asjad nii käivad ning püüelgem siis vajaliku kaasajastamise poole. suur tänu, meie koosolek on lõppenud. ja Äh, niikaua, kuni esimeste konverents oma otsuse langetab, võib öelda, et tegemist on meie ajutise maksuasjade komisjoni äh, viimase koosolekuga, kui meie ametiaega ei pikendata kuue kuu võrra, siis teen ettepaneku, et, et tuleme Strasbourgi osaistungjärgu ajal veel korraks kokku, et äh, oma töö lõppu tähistada ja kui äh,, kui meie tööaega pikendatakse, siis on meil pidutsemiseks veelgi rohkem põhjust. koosolek on lõppenud.